kolleegid, palun istuge oma kohtadele Uh, kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Um- äh, kolleegid, äh, soovin teile kõigile väga head uut aastat äh, ning võtame nüüd kiiresti vastu päevakorra loomulikult äh, soovin teile head uut aastat, äh, vaatamata kurbadele ja šokeerivatele sündmustele, mis leidsid aset eile ning esimehe teadaannete alla tahaksin äh, teha ettepaneku, et kui lubate, siis lühendame oma päevakorda kümme neljakümne viieni. Te olete saanud meili, mis on välja saadetud kõigile parlamendisaadikutele, et parlamendi nimel parlamendi president tahab üles näidata solidaarsust kõigi Prantsuse kodanikega, äh, Prantsuse võimude ja hukkunud, rünnakus hukkunute omastega ja ta kutsub meid siis Euroopa Parlamendi ette Simon Vaili Agorale kümme nelikümmend viis äh, leinaminutiks. nii et, et teeksin ettepaneku, et kümme nelikümmend viis me äh, siis äh, anname võimalusele nendele, kes soovivad sellel leinaminutil osaleda, võimaluse seda teha. niisiis kümme neljakümne viiest üheteistkümneni ja siis jätkame kell üksteist oma tööd. ma loodan, et see on kõigile vastuvõetav. ja samuti palun, et võib-olla nüüd koosoleku alguses teeksime ka leinaminuti aga kui mõni kolleeg soovib midagi öelda, arvestades, et me oleme kodanikevabaduste komisjon, siis ma hea meelega oleksin valmis kuulama kolleegide avaldusi seoses eilsete sündmustega. Uh, härra Rotefiu, soovitate, Rotefiu, soovite midagi öelda? aitäh, aitäh, et te selle leinaminuti välja pakkusite prantslaste nimel ja eurooplaste nimel on see väga vajalik, see on väga hea algatus. ma tahaksin öelda, et tegemist on tragöödiaga, mis puudutas väljaannet, mis oli väga eripärane väljaandega, mis oli korduvalt näidanud oma sõltumatust Äh, paljudel poliitilistel ja usulistel teemadel. Äh, see tragöödia oli üks, on üks tõsisemaid, mis Prantsusmaal viimase viiekümne aasta jooksul aset on leidnud ning eile õhtul äh, toimus ka suur ühtsuse meeleavaldus. sada tuhat inimest kogunes erinevates Prantsusmaa linnades ning tegemist on tõesti nuhtlusega, mis puudutab paljusid riike, mitte ainult meid, vaid ka Taanit, Belgiat, Brüsselit, ka Brüsselis on aset leidnud sarnaseid äh, tragöödiaid, nii et, et äh, tege-, võitlus terrorismiga on väljakutse, mis ei ole ainult riiklik, see on väljakutse, millega peab tegelema kogu Euroopa äh, ühiselt, aitäh. I m going to take um... proua Guillaume ja ja siis härra Michel, Silvi Kiom, palun. aitäh ja aitäh selle algatuse eest, mille te e, olete võtnud ja annate meil siis sõna võtta e, e, osaleda ka sellel leinaminutil kümme nelikümmend viis. Prantsusmaa president eile kutsus prantslasi üles rahvuslikuse ühtsusele ja mina tahaksin teha sedasama Mm, ja ma jagan täielikult seda, mida ütles härra Otefeu eilsete sündmuste kohta Prantsusmaal. Eh, nagu juba öeldi, tegemist on riikliku, riigi jaoks väga traagiliste sündmustega, need puudutasid sügavalt kogu Euroopat. tegemist on fanaatiliste terrorivõrkudega, mis meie territooriumil tegelevad eh, Äh, jah, äh, selle ajalehe seisukohtadega ei võinud alati nõus olla, mina ise suhtusin mõnikord nendesse kriitiliselt, aga tegemist on äh, sõnavabadusega, rünnatakse ajakirjandusvabadust, rünnatakse meie tsivilisatsiooni mudelid ja ma arvan, et me peaksime kõik väga tõsiselt ja väga tõsiselt ühinema võitluses selle nuhtlusega. Äh, aitäh, Silvi, ja nüüd veel üks äh, sõnavõtt härra Michelilt. jah, äh, härra president, mina, esimees, mina oma fraktsiooni nimel tahaksin avaldada kaastunnet ohvrite peredele ja omastele ja Prantsuse rahvale ning Prantsusmaa poliitikutele. me peame tõesti Äh, äh, tunnistama seda, et, et kõik poliitilised jõud on ühinenud äh, võitluseks sellise probleemiga ja tegemist on tõesti probleemiga, mis puudutab meid kõiki, see on seotud arvamusevabadusega, ei en, enam ega vähem, aga see puudutab ajakirjandusvabadust, ajakirjandus loomulikult on esi, selle võitluse esirinnal ja ajakirjanikud puutuvad kokku ohtudega, mida meie ei suuda alati hinnata ja ärgem unustagem ka seda, mis juhtus korrakaitsejõududega, nii et, et meie peame äh, tegema kõik äh, selleks, et vältida äh, selliseid asju, sellepärast et see on väga suur oht ja me kõik oleme ju demokraadid, milline ei ole ka meie poliitiline eripära, me kindlasti peame võitlema demokraatlike väärtuste eest, need on Euroopa väärtused, nii et, et mis puudutab mind isiklikult, ütleksin veel kord, et äh, me kõik tunneme kaasa äh, sellele, mis juhtub ja me võiksime selle kaastunde edastada ka Prantsusmaa võimudele, aitäh. aitäh nende kolleegide jaoks, kes alles siia jõudsid. Äh, tahaksin kolleegid öelda, et jah, me võime kuulata siin ära palju sõnavõtte ja väga palju arvamusi, aga ma tahaksin siin äh, Äh, selle arutelu siiski lõpetada, tegemist on hullima terroriaktiga, mis Euroopa territooriumil aastast kaks tuhat viis äh, aset leidis, tegemist oli Londoni terrorirünnakutega tollal. ja Timothy, palun. E-, e-, esimees, ma ei nõua, et me sõna võtame, aga parlamendi kolm, suuruselt kolmanda fraktsiooni koordinaatorina oleks kohane, et ka mina avaldaksin kaastunnet äh, ja väljendaksin muret selle üle, mis Pariisis juhtus. mina, nagu te teate, äh, üheksakümnendatel aastatel vastutasin selliste asjadest Ühendkuningriigis, kui ma olin äh, minister. me ei tohi mitte kunagi lubada oma tunnetel, mis täna on tõesti väga tugevad ja, ja täiesti õigustatult me ei tohi luba äh, oma äh, tunnetel äh, segada oma otsusekindlust selle probleemiga tegeleda ja mitte järele anda terrorismile, ükskõik millisel kujul see esineb. eriti siis, kui rünnatakse sõnavabadust ning äh, demokraatiat, mis meil Euroopas valitseb ja iseäranis Prantsusmaal, millel on äh, väga, äh, millel on väga tugevad demokraatia ja sõnavabaduse traditsioonid ja ajalugu. nii et, et mina ja kõik minu kolleegid ECR fraktsioonis jagame neid seisukohti, tahtsin seda lihtsalt öelda, aitäh. aitäh, Timothy ja aitäh kõigile, kes sõna võtsid. meie komisjonil on selles valdkonnas eriline vastutus niisiis tahaksin kõiki kolleege, kes sõna võtsid, tänada ja nende jaoks, kes meiega just liitusid, tahaksin öelda, et äh, me teeme väikese pausi kella kümme neljakümne viiest üheteistkümneni, et me saaksime osaleda leinaminutil äh, Simon äh, Valli Agoral, mis just siin parlamendi ees ja siis tuleme kella üheteistkümneks jällegi tagasi. niisiis, kolleegid, me jätkame nüüd oma päevakorraga niisiis eh, läheme igapäevase töö juurde tagasi. Eh, ma loodan, et eh, teil on kaasas teie hääletuskaardid ja me üheksa nelikümmend siis viime läbi hääletuse, nii et, et hoolitsege selle eest, et selleks kellaajaks teil hääletuskaardid olemas oleksid. ning jah, kahju, et me peame pärast sellist kurba sündmust tööga jätkama kõigepealt Äh, teada anda, et me oleme läbi vaadanud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta libekomisjoni koosolekute ajakava ja ma loodan, et te kiidate need heaks. koordinaatorid võtsid vastu järgmised soovitused, nimelt kolmapäeval, kahekümne esimesel jaanuaril algab meie koosolek kell kaks kella kolme asemel ja erakorraline libe koosolek eh, toimub eh, neljapäeval, kahekümne kuuendal veebruaril üheksast kaheteist kolmekümneni ja kella kolmest eh, poole seitsmeni ning erakorraline libe kohtumine toimub ka esimesel aprillil, selle aega veel määratakse ja kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis loeme selle ajakava vastuvõetuks. siis koordinaatorite soovituste Äh, toetamine vastavalt kodukorra reeglile kakssada viis ja raportööride nimetamine. Äh, koordinaatorid soovitasid äh, tegeleda järgmise kolme raportiga vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend. Sendest punkte ei saa Äh, tegemist on siis äh, teatud õigusaktide tühistamisega vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkonnas, teiseks teatud äh, õigusaktide tühistamisega politsei koostöö ja kohtualase koostöö tühistamisega kriminaalasjades ning teatud õigusaktide tühistamine politsei koostöö alal kriminaalasjades ja resolutsioonide eelnõud vastavalt saja kolm, reeglile sada kolmkümmend kolm kodukorras Äh, koordinaatorid leidsid, et meil ei ole vaja tegeleda äh, äh, parkimiskohtadega, mis on mõeldud puuetega inimestele, terroristlike rünnakute kasvuga maa, maailmas, talidomiidi ohvritele õiguse saavutamisega ning alaealiste röövimisega. ning petitsioonid, me leidsime, et järgmised petitsioonid ei vaja edasist tegelemist Eh, Renaldo Antonio Vicente Guimares eh, petitsioon, mis puudutab eh, piinamist Galiitsia vanglates, Aleksander Geeni petitsioon, mis puudutab uurimiskomisjoni loomist Briti salateenistuste jälitustegevuse kohta ja Hans Oppermanni petitsioon, mis puudutab Euroopa Liidu kodanike õigust digitaalsele enesemääramisele. kas komisjon on nende soovitustega nõus? kas komisjonile lähevad need üldse korda? ja kolmas punkt, eh, teise detsembri eh, koosoleku eh, protokolli kinnitamine, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis loeme selle kinnitatuks, aitäh! niisiis, kolleegid, alustame nüüd ühisarutelu eelarve täitmisele heakskiidu andmise teemal, nii et, et Silvi, sina saad siis Äh, alustada. niisiis, äh, Silvi, palun. aitäh, äh, kõigepealt väike sissejuhatav märkis, jah, Par-, Pariisi lõunaosas on äh, olnud laskmist, eks näis, kas see on kuidagi seotud eilsete sündmustega Äh, aga härra esimees, et te andsite mulle sõna äh, sellisel Äh, teemal, mis tundub tühisena võrreldes teemaga, mida just käsitlesime, aga see on siiski äh, oluline, me peame kinni pidama nendest äh, ajapiiridest, mis me oleme endale seatud, niisiis kaks tuhande kolmeteistkümnendal aastal kontrollis siis komisjon kõiki komisjoni eelarveid ja üheksa ameti e-, eelarve täitmise kinnitamist, mis kuuluvad siis meie komisjoni pädevusse Eh, mis puudutab põhiõiguste ametit, siis seal oli eelarve ülejääk ja me kontrollisime, kas, oli vaja kontrollida, kas vahendeid kasutatakse siis õigesti. see arvamus, mille meie libekomisjonis oleme koostanud, on pädevale komisjonile, eelarve kontrolli komisjonile edastatud ja see paneb, komisjon paneb siis eh, meie arvamuse oma soovitustesse sisse ja äh, siis täiskogul kiidetakse see eelarve täitmine heaks. Ähm, me peame keskenduma lihtsalt poliit-, äh, eelarve kontrolli poliitilisele äh, aspektile ja me tugineme raportile, mille on avaldanud kontrollikoda. me tugineme siis tervele reale tehnilistele märkustele, mis seal on tehtud. mis puudutab kõiki neid arvamusi, mida ma teda esitan, siis äh, Äh, tahaksin öelda, et äh, kõik äh, tehingud olid seaduslikud ning ma tahaksin öelda, et oli arvesse võetud märkustega, mida oli tehtud eelnevatel aastatel ja komisjoni ja ametite erinevad märkused siis olid samuti leidnud arvessevõtmist ning igas arvamuses me leiame, et Äh, on vaja head finantsjuhtimist nii ametites kui ka komisjonis, on vaja säästu, tõhusust, efektiivsust ja tuleb äh, hästi kasutada neid vahendeid, mis on eraldatud. kui äh, rohkem täpsemalt soovite ülevaadet saata, nagu ma aru saan, ma võin rääkida kõigist üheteistkümnest arvamusest korraga. niisiis üldiselt on tulemused üsna head Äh, võrreldes äh, varasemate aastate kriitiliste märkustega on olukord paranenud ning äh, ma ei hakka siin põhjalikult kõnelema kõikidest nendest arvamustest, keskendun vaid mõningatele aspektidele mis puudutab Euroopa Liidu üldeelarve täitmist ja Euroopa Komisjoni, siis Kontrollikoja leidis, et et see an-, need, need raamatupidamisaruanded annavad tõepärase pildi olukorrast Euroopas aastal kaks tuhat kolmteist ning võrreldes eelmise aastaga on siis vigade määr neli koma seitse protsenti niisiis, mis puudutab õigusasjasid ja õigusküsimusi siseasju, siis tuleb tervitada seda, et äh, vigade määr jäi alla kahe protsendi aastal kaks tuhat kolmteist ja Kontrollikoja aasta äh, raport peaks andma ka täpsema ülevaate sellest siis, mis toimub äh, õigus- ja siseasjade valdkonnas, näiteks välispiiride vallas. Äh, niimoodi oleks võimalik asju paremini või mõõta. praegu esineb teatud lünki ning seda olukorda tuleb paraneda ning Eh, mis puudutab kahte tuhande seitsmendat, kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, siis eh, juhiti tähelepanu ka mõningatele probleemidele, nii et näiteks eh, abikõlbulikkuse kriteeriumitest kinnipidamist, nii et, et sellele kõigele tuginedes oleks siiski kohane järgida Kontrollikoja ühte soovitust, mille kohaselt Äh, komisjon peaks hoolitsema selle eest, et tema kontrollitegevus äh, tugineks rohkem riskianalüügi, analüüsile ja pöörataks erilist tähelepanu nendele tulusaajatele, äh, kes siis kõige suuremat riski kujutavad. niisiis rohkem tuleks arvestada riskiga. nüüd, mis puudutab põhiõiguste ametit, siis räägin kiiremalt. siin olulisi puudusi eelarve täitmisel ei leitud Äh, ja vahendid, äh, mis kanti üle siis kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, eriti operatiivtegevuseks, see on seotud sellega, et selle ameti projektid on mitmeaastased ning äh, lõpetuseks, mis puudutab andmekaitse inspektorit, siis tuleb tõdeda, et tegemist ei ole ametiga selle sõna otseses mõttes, tegemist on siis sõltumatu kontrolliasutusega. selles äh, valdkonnas ei ole erilisi probleeme eelarve täitmisega. Äh, äh, kontrollisüsteem, mis on loodud, on kohane ja see muutub paremaks. ma praegu käsitlen kõiki neid teemasid korraga mis puudutab Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskust Eh, siis eh, siin jällegi olulisi puudusi eelarve täitmise osas ei esinenud. Eh, samas tuleb juhtida tähelepanu sellele, et avalike hangete protsessi saaks veelgi parandada, eriti läbipaistvus ja erinevate pakkujate kohtlemise vallas. selliseid märkusi tehti ka juba möödunud aastal ning niisiis oleks äärmiselt vajalik, et selle probleemiga kiiremas korras tegeldakse mis puudutab nüüd eh, Euroopa Politseikolledži eelarve täitmist, Sepolit, eh, siis eh, tuleks tervitada Sepoli ametlikku taasavamist uues ametiasukohas. see ebakindlus, mis asukohaga valitses, tekitas personali jaoks üsna keerulise olukorra ja see mõjutas ka eelarvet kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eelarve täitmisel olulisi puudusi ei avastatud, nagu kontrollikoda ka ütles, tuleb olukorda parandada eelarve planeerimise vallas ning teisalt tuleb suurendada äh, läbipaistvust äh, värbamismenetluse vallas. nii äh, järgmine amet, tegemist on Frontexiga nüüd Äh, siin äh, on suhtunud äh, Kontrollikoda asjasse väga positiivselt, mis puudutab finantstehingute seaduslikkust ja õiguspärasust. paraku ei ole veel alati piisav, nii et, et siin on vaja olukorda parandada võrreldes siiski eelmise aastaga on olukord äh, muutunud paremaks ja veel üks tervitatav areng on see, et Frontex on äh, loonud parema ex-ante kontrolli mehhanismi Frontexi eh, puhul on jällegi eh, operatsioonid mitmeaastased ja eh, on ka suur ettenägematute kulude oht ja see tekitab tõsiseid probleeme sellele ametile oma eelarve planeerimisel ja täitmisel. nii et, et siin tuleks oluliselt parandada eelarve kontrolli. Europoli kohta ei ole midagi olulist öelda, vaatamata äh, nendele jõupingutustele, mida see amet on juba teinud ja vaatamata saavutatud positiivsetele tulemustele on võimalik olukorda veelgi parandada, näiteks avalike hangete ja eelarve täitmise määra vallas. mis puudutab nüüd Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti eelarvet, Eh, siis olulisi puudusi siin eelarve täitmisel ei avastatud. Eh, vaatamata eh, juhatustele jõupingutustele tuleb veelgi parandada eelarve planeerimist ja samuti värbamismenetlust. kõigi nende märkuste puhul tuleb arvestada ka sellega, et aasta kaks tuhat kolmteist oli esimene siis terve aasta, mille jooksul see amet oli siis rahaliselt autonoomne nüüd, kui rääkida vabadusel, turvalisusel ja õigustele rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ametikohta, äh, selle, selle ameti puhul jällegi olulisi puudusi eelarve täitmisele ei avastatud, aga tuleks rõhutada, et äh, alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on seda äh, asutust siis autonoomselt finantseeritud ning äh, kontrollikoda leidis, et seda on tehtud hästi ja kõik tehingud on olnud seaduslikud ja reeglipärased. nüüd, kui rääkida Eurojustist, Eh, jällegi olulisi puudusi eelarve täitmisel ei ole, kontrollikorda juhtis tähelepanu sellele, et tuleb parandada eelarve paran-, eh, plaanimist ja täitmist ning jätkata neid jõupingutusi, mis amet selles vallas juba on teinud. ning mis puudutab nüüd eh, üldiseid märkusi Euroopa Liidu ametite eelarve täitmise kohta siis mitmetes arvamustes öeldakse, et on vaja parandada finantsjuhtimist, seda ma juba rõhutasin. üldiselt on olemas soov parandada ka värbamismenetlust ja eh, kontrollikoda on juhtinud siis selles vallas teatud eh, puudustele tähelepanu, juhtinud tähelepanu sellele, et menetlused ei ole väga läbipaistvad ning eh, üldiselt on vaja ka see, et aruandlussüsteem oleks parem nii et, et puhtalt sellisele raamatupidamislikule lähendusele tuleks äh, pöörata äh, tähelepanu äh, ka rohkem nendele, sellele, kuidas konkreetselt nende vahendite kasutamisega tulemusi on saavutatud ning meie mitmekeelsuse teemal ju, avaldasime oma seisukohta, eelmisel aastal ütlesime, et ainult inglise keel ei tohi olla Euroopa Liidu asjaajamise keel ja kui veel rääkida üldiselt, siis nagu ma juba ütlesin, enamik ametite eelarve täitmine on olnud äh, hea, äh, üldiselt on reeglitest kinni pidanud ja olukord on parem võrreldes eelmise aastaga. Äh, niisiis ja nagu härra esimees ütles, kogu meie tegevusel on ka teatud ajakava, millest peame kinni pidama, aitäh. okei okay,, thank you, Sylvie um, aitäh, Silvi, tahtsin lihtsalt äh, kontrollida, millised äh, variraportöörid äh, tahaksid nüüd kohe sõna saada. Carlos, ole lahke. suur tänu, härra juhataja. kõigepealt siis Rahvapartei vari raportööri proua Terra poolt, kes ei saanud täna kohal olla, tahaksin ma tunnustada meie kolleegi Silvi Kujo, kes on tegelikult teinud väga kvaliteetse raporti ja selle meile täna ka ette kandnud. ta on näinud, näidanud väga head tasakaalu selles, väga head objektiivsust, nii nagu tegelikult tema raportite puhul alati silma hakkab Äh, proua ähm, Tera tahtis äh, rõhutada, kuivõrd head koostööd näitasid üles kõik agentuurid, kes äh, nende raportite koostamise aluseks olid. Need eelarve kinnituse heakskiitmise raportid on iga-aastase auditi baasil koostatud, aga samal ajal tuleb silmas pidada ka seda, et me praegu viime siin läbi demokraatlikku kontrolli, mille tegemise kohustus Euroopa Parlamendil on ning väga oluline on seega, et äh, kõik osapooled meie ettepanekuid loeksid. Äh, minul endal on ka mõningad märkused. esiteks siis, äh, nii nagu Silvi juba kohe ka ütles, kui ta rääkis kontrollikoja raportist, ütles ta, et mõningad agentuurid, näiteks Frontex, Äh, nende puhul on eelarveread, mida ei olnud võimalik lõpuni kontrollida. väga suur osa Frontexist tegelikult saab praegu rahastamise äh, liikmesriikidest otse, ei saa nad rahastamist nende eelarvide puhul äh, ühenduse eelarvest ja nende riigipõhiste eelarveridade puhul on väga väike kontroll meie poolt. samas meil on agentuur, mis saab väga suure hulga raha mitte Euroopa Ühenduse eelarvest, siis see tähendab ka, et meil ei ole mingisugust kontrolli nende rahade üle ja see tähendab, et meil võib olla rahastamise probleem ühest küljest, aga demokraatliku kontrolli probleem, mida parlament ei saa teostada. kõigepealt peaks siis muutma nii agentuuride enda menetlusi kui ka tegelikult neid menetlusi, mis meie parlamenti puutuvad teiseks märkus, mis puudutab eelarve küsimusi üldisemalt, sellepärast et kulukohustuste ja maksete vahel siin äh, on probleem, äh, sellele on juba juhtinud äh, ka tähelepanu parlament, kui nõukogu läbirääkimisi pidasime. kulukohustused ja võimalused on väga erinevad Äh, nõukogu ütles mõned aastad tagasi, et kui rahapuudust äh, ilmneb, siis äh, tehakse lisaeelarve ning parandatakse need vead. aga praegusel hetkel ei ole nõukogul võimalik neid lisarahasid võimaldada ning kuigi aluslepingud ütlevad, et eelarve ei tohi olla defitsiidis Euroopa Ühenduse, Euroopa Liidu puhul, siis tundub, et me lihtsalt lükkame edasi arvete maksmise aastaid ja aastaid ning näiteks Europoli puhul kus praegu üksteist protsenti nendest rahadest on ümber suunatud, mitmetel juhtudel nende eelarveridade puudujääk on nelikümmend protsenti ja rohkem. nii et me tegelikult pool äh, rahastamisest äh, söövad ära juba maksmata eelarveread, maksmata arved eelmistest aastatest. Äh, seda tuleb muuta, meie komisjon muidugi selleks pädevust ei oma, see sõltub ka komisjonist, sõltub ka nõukogust, aga selle aasta puhul me näeme ka, et milline on olukord, milles me võime lõpetada, kui me ei, õigeaegseid otsuseid ei võta. suur tänu, Carlos ütleb juhataja ja Sofi Intvelt saab järgmisena sõna suur tänu, juhataja. mul on küsimus äh, raportöörile, mis äh, puudutab äh, viiekümne, viitekümmet miljonit eurot fondi, mis loodi juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal selleks, et maksta reisijate broneeringu info kogumise rahvuslikud süsteemid ülesse see on äh, täiesti vastustatav liigutus, okei okay,, fond on olemas, raha kulutati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. ja siin on minu pea kohal küll suured küsimärgid äh, selles osas, kuidas äh, komisjon on neid rahasid jaganud. see riik, mida mina kõige paremini tunnen, sai peaaegu kuus miljonit eurot, sellepärast et president tagas komisjonile, et õigusandlus võetakse vastu ja läheb läbi. Äh, äh, muidugi Hollandi parlament arvas teistmoodi, selle süsteemi ellukutsumise vastu hääletati ja nüüd on küsimus, äh, mis selle rahaga juhtus ja millisel alusel komisjon jagab rahasid. kui liikmesriigis ei ole õiguslikku alust vastavat, siis miks komisjon annab sellele liikmesriigile üldse raha, et PNR-süsteemi loomist toetada? seda Rahvusparlamendi soovide vastaselt või näiteks ka sellepärast, et äh, üldse Rahvusparlament pole otsustada veel saanudki. komisjon ei ole olnud tegelikult väga vastutulelik ka info andmises, kuidas rahasid täpselt äh, antakse, nad ei tahtnud meile ka äh, iga liikmesriigi kohta informatsiooni anda, kes seda raha on taotlenud, aga ma tean, et mõningatel juhtudel on ka komisjon ise olnud kahtleval seisukohal äh, kas õiguslik alus on olemas riigis või mitte. nii et äh, ma tahaksingi küsida, et millistel alustel Euroopa Komisjon raha jagab ning kes vaatab täpselt selle järgi, kuivõrd õiguslikud need sammud on, aitäh okay,. suur tänu, Sofi. ja nüüd võtame variraportorid äh, kõigepealt äh, härra Kirkov, palun, ECR-i nimel. härra juhataja, suur tänu suurepärane kahe tuhande viieteistkümnendal aastal jälle siin olla, eelmise aasta vanu sõpru kohates eh, ikka räägivad siin sama juttu, nii et eh, aasta tuleb kindlasti huvitav. Eh, siis PNR-i kohta lühidalt jätkates sealt, kus eelmine kõneleja pooleli jäi, nii palju kui mina olen aru saanud, siis hoolimata siin isiklikest märkustest Hollandi parlament, nii nagu Sofika kindlasti teab, ei hääletanud äh, PNR-i lepingu vastu või isegi selle rahastamistaotluse vastu. nii, nad siis üldse ei teadnudki sellest, okei okay., hästi. tahan öelda kolme asja selleks, et toetada raportööri tööd. esiteks arvan ma, et on väga oluline vaadata, kui audiitorid soovitavad siin punktis kaks kontrollikoja nimel et äh, rohkem tuleks vaadata, kui me kõrge riskiga kasusaajatest räägime. jah, ma arvan, et see on hea ettepanek, sellepärast et äh, meie vahendid on napid ja seetõttu on äh, kõrge riski, riskiga kasusaajad kindlasti väga oluline fookusgrupp. ma toetan seda ettepanekut. ma arvan ka, et hoolimata sellest, et lisakontrolle on äh, Eh, ikka ja jälle tehtud, teeb mulle muret, et eh, mõned projektid eh, teostatakse väga hilja ja väga su äh, oluliselt suurenenud kuludega. siin küsimusi tekitas just Schengen, Schengeni informatsioonisüsteem number kaks. see on osutunud palju kulukamaks, selle teostus on, on hilje, hilinenud äh, ning äh, kõik asjad, mis hiljaks jäävad, on ka oluliselt kallimad alati. ning ka info äh, kogumise osas, äh, härra juhataja, endiselt on vigade määr endiselt liiga kõrge, mis puudutab informatsioonivahetust ja ikka ja jälle aastast aastasse raportöörid väga tugevaid sõnu sellel teemal ütlevad, aga samas aastast aastasse ei ole midagi põhimõtteliselt muutunud ja me peame meie enda süsteemid üle vaatama, nii et see olukord muutuks tulevikus. suur tänu, Timoti, ütleb äh, härra juhataja. ma tahan, et üheksa nelikümmend jõuaksime hääletuse järgi, nii et äh, härra Žežek saab veel sõna, kes on ALDE vareraportöör ja siis edasi hakkame hääletama. nii et teil on sõna viimasena. suur tänu, härra juhataja, head kolleegid. ka mina tahaksin tunnustada raportööri tööd Äh, sellepärast et seal on väga tugev äh, analüüs näha. endiselt tuleb igat raportit vaadata detailsemalt ja praegu on üks aspekt, äh, mida ma tahaksin puudutada, kuna see on minu jaoks väga eredalt silmapaistev näide. see on, puudutabki Frontexi tegevust. Euroopa Kontrollikoda vaatas üle projekti Hispaaniast mis tähendas äh, maandumisplatvormi äh, helikopterile ning äh, seitsekümmend protsenti sellest helikopteri baasist valvas Euroopa Liidu välispiiri oma teenistuskohustuste ajast, aga samas Kontrollikoda tõi välja järelduse et, et seitsmekümne protsendi asemel kasutati helikoptereid kakskümmend protsenti või kakskümmend viis protsenti teenistusajast äh, ja seetõttu peaks maksma kahekümne viie protsendi ulatuses hoopis seitsmekümne asemel. nii et me peame tagama, et Euroopa Liidu lisandväärtust rahastatud projektides oleks olemas. aga arutelu peame siis, kui muudatusettepanekud on tehtud. tänu, härra Žižek, suur tänu, et tegite lühidalt. Äh, härra juhataja tänab Silviid äh, väga hea töö eest nende raportite puhul. ma tean, kui palju detaile te olete nendesse raportitesse pannud ja alati olete õigeaegselt ka need meile ette kandnud, nii et äh, topelt hea töö täna hommikul, suur tänu. Ähm, kõigepealt äh, siis muudatusettepanekute tegemise äh, tähtaeg, ma ütlen, on kolmeteistkümnendal jaanuaril kell kaksteist ja arvamuste eelnõu võtame eeldatavasti libes vastu viiendal veebruaril kaks tuhat viisteist ja ma arvan, et äh, nüüd me saame edasi minna. Silvi? me läksime siit, kappasime nii ruttu äh, läbi, et teil on nüüd sõna veel. Äh, ma teen ka väga kiiresti, sellepärast et mulle tundub, et märkused on asjakohased, tahaksin tänada variraportööri, nad on teinud väga olulist tööd, tahaksin Carlosele öelda, et äh, ma jagan seda seisukohta, mida ta ütles äh, Euroopa Liidu üldeelarve kohta, nende maksmata arvete kohta ja kindlasti jagan seda soovi, et tuvel, tulevikus äh, me lahendaksime selle küsimuse, mis meie jaoks on fundamentaalne. Sofi Inteldile tahaksin öelda, et mina ei saa lahendada neid eh, eriarvamuse, mis Hollandi parlamendis valitsevad broneeringu info osas. aga eh, see raport puudutab eelarve täitmist. Eh, nii et, et ma ei saa siin käsitleda seda, mida liikmesriigid teevad oma broneeringu info äh, Äh, fondidega, kindlasti oleks võimalik komisjonilt saada uusi, äh, uut infot ja härra Kirkhoopile tahaksin öelda, äh, jah, me juhtisime tähelepanu sellele, et informatsiooni raske, on raske saada, aga me peame arvestama ka sellega, et meil on uusi ameteid ja uusi struktuure, mis me liima, oleme heaks kiidnud, nii et, et ja see puudutab ka Frontexi helikoptereid aitäh! Really suur tänu, Silvi, hea tehtud töö eest, head kolleegid, läheme edasi nüüd hääletamise juurde. kas kõigil on äh, hääletuskaart olemas? Yes. Ah, okay. It was all too good to be true, colleagues. see kõik on liiga hea, et tõsi olla. proua Makovei on teel, nii et. Offices to get my Colleagues, um, I'm going to announce a general amnesty. Um, it's new ma annan kõigile amnestia, sest on uus aasta, nii et kõigil, kellel pole kaarti, siis ruttu muretsege see või tõesti annan teile amnestia ja võite anda siis käega märku, aga ainult täna. I am just going to give everyone a couple of minutes. Mrs McAvee is on her way paar minutit ootame. Yeah. ainus mure on sellega, et äh, raportöör peab ka siis ajast kinni pidama, kui me kõik peame ajast kinni. Not working.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 colleagues, um, could I have your attention? kallid kolleegid, hetk tähelepanu, palun. lihtsalt hetkeks tähelepanu, palun. kallid kolleegid, kallid kolleegid, tõesti, palun hetkeks tähelepanu. ma esimeste teadaannete all tegin avalduse ja ütlesin, paari asja, aga nüüd on siia veel mitmed inimesed juurde tulnud enne hääletust ja ma kasutaksin võimalust ning mainiksin uuesti seda, mida ütlesin esimehe teadaannete all. ma tõin välja selle, et me olime kõik šokeeritud terrorismirünnaku pärast eile Pariisis Charlie Hebdo ajakirja toimetuses me kõik mõtleme selle peale. ma tahtsin öelda, et kümme nelikümmend viis toimub leinaminut äh, väljas äh, Simon Veili ja Koraal ning ma palusin alguses kohal olnud kolleegide nõusolekut, et me katkestame koosoleku kümme nelikümmend viis selleks, et me saaksime välja nii et seda me teeme kümme nelikümmend viis, nii et kolleegid, te võite siis minna leinaseisakule ja siis palun tulge tagasi kella üheteistkümneks. terve rida kolleege, eriti just kolleegid Prantsusmaalt, avaldasid enda mõtteid äh, eile toimunud sündmuste kohta. ma tean, et paljud teist äh, tõesti on mõtetega selle sündmuse juures ja ma saan aru, et tegemist on libe komisjoni pädevusalaga ja ma saan aru, et äh, sellised küsimused šokeerivad äh, parlamendiliikmeid ja see tõesti puudutab meie tööd väga palju, aga ma tegin kohe alguses need kommentaarid, nüüd on siin palju rohkem inimesi, tahtsin lihtsalt teada, et teada anda, et te teaksite, et kümme nelikümmend viis katkestame koosoleku selleks, et minna leinaseisakule. nii et aitäh ja kui proua Makovei on kohale jõudnud, siis saame hakata hääletama härra esimees vabandust võtaksin korraks sõna tõesti ei saa olla nii et üle saja inimese ootavad ühte inimest sellepärast et üks parlamendiliige ei jõua kohale õigel ajal meil on tegemist hääletusega see on tähtis nii et äkki võiks siiski pihta hakata jah olgu alustame proua makovei olete valmis hakkame pihta kolleegid alustame hääletusega meil on seitseteist muudatusettepanekut ja me oleme juba oodanud, nii et nüüd lähme tõesti hääletuse juurde, olete te nõus? nii, kolleegid. lõige A, muudatusettepanek üks, hääletame kõik elektrooniliselt või? okei okay, um,, so colleagues amend-. kõigepealt muudatusettepanek üks, kolleegid. kes poolt? kes on poolt? muudatusettepanek üks, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolm, poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. is it against? We open the vote. avame hääletuse. Okay. the vote's closed. hääletus on lõppenud. That's carried. vastu võetud. Amendment seven. seitse, ei kuus siiski, poolt kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. vabandust, tagasi lükatud siiski, seitse poolt. vastu, erapool-, erapooletu, vastu võetud, tagasi lükatud siiski, vabandust. kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neliteist poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud viisteist, tagasi lükatud viisteist, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus projekti üle muudetud kujul, elektrooniliselt hääletus on alanud. And the vote is closed. hääletus on lõppenud. That's um, 44 nelikümmend poolt, kuus vastu, üksteist erapooletut, vastu võetud. aitäh! kolleegid, päevakorrapunkt kuusteist. Uh, kolleegid, kui te lahkute, siis tehke palun seda kiiresti ja vaikselt. Um, kallid kolleegid, alustame arvamuste vahetust Euroopa ombudsmaniga Emily O'Reilly'ga. palun teie tähelepanu. meil on siin ka Europoli ühise järelevalveasutuse Euroopa Komisjoni esindajad, palun istuge maha. Colleagues, settle down. Mrs O'Reilly wrote recently proua Raili kirjutas Äh, parlamendile, et ombudsman pidi lõpetama uurimise, mis puudutas Europoli keeldumist anda avalikkusele edasi dokumente, mis puudutasid EFTF lepingut. sellepärast äh, on mul nüüd väga hea meel siin tervitada proua Railit meie kohtumisel. esimest korda on ta libe komisjoni ees selle ametiperioodi ajal ja ma tahaks, et ta annaks meile informatsiooni selle kohta, nii et palun, proua Raili. aitäh, härra esimees, tere hommikust, härra esimees, kallid kolleegid, suur tänu selle kutse eest tulla täna teie ette see kohtumine toimub äh, traagiliste sündmuste taustal, mis toimusid eile ja enda nimel ning kolleegide nimel tahan avaldada kaastunnet Äh, ohvrite perekondadele ja kõikidele Prantsuse inimestele, kes peavad nüüd elama selle šokeeriva sündmuste tagajärgedega. täna me räägime väga tähtsatest küsimustest, mis puudutab äh, Europoli ja järelevalveasutust. esimest korda Euroopa ombudsman äh, ei saanud Euroopa institutsiooni dokumentidega tutvuda, isegi kui me olime öelnud, et me peame täielikult kinni konfidentsiaalsusest. see dokumentidega tutvumine on väga tähtis ombudsmani demokraatliku õiguse elluviimiseks ja ka selleks, et kaitsta kodanike õigusi. dokumentidele juurdepääsu saamine, see puudutas Europoli tegevust äh, terrorismivastase programmi järelevalve teostamiseks. see leping võeti vastu kahe tuhande kümnendal aastal ja selle kohaselt Euroopa Liit võib anda finantsandmeid äh, USA rahandusministeeriumile. Neid andmeid on äh, Belgia äh, ettevõtte käes ja neid vahendatakse SWIFTi lepingu kaudu. Neid äh, andmeid kasutatakse selleks, et äh, ennetada terroristlikke kuritegusid ja uurida neid. Äh, ja USA on palunud abi selleks, et kaitsta oma kodanikke terrorismirünnakute eest. SWIFTi andmete edastamine toimub ainult siis, kui Europol on üle vaadanud USA taotluse. Europoli ülesandeks on hoolitseda selle eest, et andmete nõue on kooskõlas lepingu kohaldusala proportsionaalsuse põhimõtte ja vajalikkusega, aga tal ei ole tegelikult mingit juurdepääsu nendele andmetele, mida edasi antakse. juunikuus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal saime me Euroopa Liidu kodanikult kaebuse äh, et Europol äh, ei pea kinni sellest lepingust, mis on sõlmitud USA-ga, see dokument, mida sooviti, oli ühise järelevalveasutuse teine raport äh, märtsikuust kaks tuhat kümme ja andmekaitseasutuste esindajaid puudutas see raport. Nende ülesanne on hoolitseda selle eest, et andmete kasutamine ja salvestamine, mis on Europoli käes, ei riku Euroopa Liidu kodanike põhiõigusi. Europol ei andnud juurdepääsu sellele raportile ja sellepärast tuli, jõudis ka kaebus minuni ning me alustasime uurimist osa sellest uuringust oli see, et ma ütlesin oma inspektorile, et, et nad peaksid nõudma neid dokumente selleks, et näha, kas Europol on oma reeglitest kinni pidanud, aga nendest äh, reeglitest, mis puudutavad äh, dokumentidele juurdepääsemist. see on täiesti tavaline protseduur, mis on olnud käigus juba kakskümmend aastat. väga tähtis on toonitada siin, et Europol ei ole äh, Eh, siiamaani vaidlustanud ombudsmani vajadust tutvuda nende dokumentidega otse vastupidi eh, europol tegi koostööd ombudsmaniga ja me panime paika ka konfidentsiaalsuse nõuded selle uuringu läbiviimiseks Europoli ja minu teenistused eh, väga konstruktiivselt tegid koostööd selles küsimuses, kuid vastavalt Europolile need tehnilised tingimused, mis komisjoni ja USA-ga paika pandi, Äh, vastavalt DFDP lepingule nelikümmend kaheksa nõudsid Europolilt, et ta peab saama USA ametitelt äh, nõusoleku enne, kui ta äh, ombudsmanil või mõnel teisel institutsioonil annab juurdepääsu nendele dokumentidele. USA ametivõimud keeldusid selle loa andmisest Europolile. Need tehnilised tingimused on osa teisesest lepingust Euroopa Liidu ja USA vahel, juhul kui hakatakse DFDP e lepingut rakendama. põhilepingu artiklis nelikümmend kaheksa öeldakse, et tehnilised tingimused, mis on vajalikud Europoli tööd, et need pannakse üheskoos paika USA ja Euroopa Liidu poolt tegelikult aga äh, kolm päeva enne lepingu rakendamist nendele kirjutati alla ja parlament ei ole nendega tutvunud. teises osas öeldakse, et mitte mingit informatsiooni, mis läheb Rahandusministeeriumisse, puudutab ka sõnumite kategooriaid, et neid ei jagata ei liikmesriikide ega ka teiste osapooltega ilma USA rahandusministeeriumi kirjaliku loata Europoli direktor kirjutas USA rahandusministerile, kirjutas ombudsmani rolli vastavalt Euroopa Liidu lepingu toimimise artiklile kakssada kakskümmend kaheksa ja tõi välja ka kõik need üksikasjalikud julgeolekumeetmed, mis Europol oli paika pannud dokumentidega tutvumiseks ja palus luba edastada need dokumendid ombudsmanile. USA keeldus loa andmisest, ütles, et ei ole täidetud tingimusi vajadlikkuse kohta. nagu te teate, parlament kahe tuhande kaheksandal aastal muutis ombudsmani eh, tegevuse põhikirja selleks, et tal oleks õigus eh, tutvuda salastatud dokumentidega, kui institutsioonid annavad selle eelnevalt nõusoleku ja tagatud on konfidentsiaalsuse tingimused. nagu juba öeldud, Europol ja ombudsman selles küsimuses panid turvalisuse tingimused paika selleks, et nende dokumentidega tutvuda ja need julgeolekutingimused, mis puudutavad konfidentsiaalseid dokumente, on paika pandud ka nõukogu ja minu teenistuste vahel juba mitmeid kordi varem. nii et milline on siis praegune olukord? tehnilised tingimused mille üle läbirääkimisi pidas komisjon ja USA pärast seda, kui parlament oli kinnitanud TFTP tingimuse, lubab USA-l otsustada selle üle, kas ombudsman saab kinni pidada oma demokraatlikust õigusest tutvuda dokumentidega. USA ametivõimud on seega otsustanud, et ombudsman ei tohiks saada juurdepääsu nendele dokumentidele, ehk talt võetakse ära see õigus selles küsimuses. me ei ole saanud dokumentidega tutvuda ja me ei saa sellepärast ka öelda, kas tuleks mittekonfidentsiaalseks muuta. see võib olla nii, aga äh, juhul, kui see sisaldab dokum-, kui see dokument sisaldab andmeid, mida edastati USA-le, siis ei tohiks neid kon-, mittekonfidentsiaalselt kustutada, kuid me ei saa seda praegusel hetkel hinnata Äh, seal nendes dokumentides võib küll olla andmeid, mida on kolmandale poolele e- edastatud. ma saan aru, et meie peame kontrollima, kas TFTP dokument äh, vähemalt Europoli osas tõesti peab kinni kodanike, Euroopa Liidu kodanikest. meil ei olnud äh, võimelik seda uurimist läbi viia ja me ei saanud kinni pidada nendest kohustused, mis on meile paika pandud lepingutega ja komisjon pöördus minu poole eelmisel kuul ja mul on väga hea meel selle kirja üle, seal on kirjas, et äh, sellel puhul USA enne, kui salastatud informatsiooni hakkab äh, jagama, on väga tähtis kinni pidada Euroopa Liidu julgeoleku põhimõtetest. ma saan sellest väga hästi aru, aga küsimus ei ole selles, kas äh, antakse avalikkusele juurdepääs või jagatakse neid dokumente ja tegelikult vaid, et ombudsmanilt võeti ära õigus äh, teostada demokraatlikku järelevalvet. mul on veel neli lõpetavat punkti. parlament võib mõelda ka selle peale, kas äh, on vastuvõetav see, et teise valitsusega on vastu võetud lepingud, millega äh, ei lasta järelevalvet teostada, mis on paika pandud Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. tehnilised tingimused ütlevad väga selgelt, et, äh, et neid võib muuta, kui vaja. see tähendab seda, et komisjon võib tõesti uuesti nende üle läbi rääkida, ilma et põhilist lepingut muutma hakataks parlament võiks mõelda ka selle peale, kas tulevastel läbirikkimistel TFTP lepingu või ka sarnaste lepingute üle tuleks äh, sisse kirjutada ka äh, klausel, mis puudutab äh, ombudsmani järelevalve ülesandeid, peale selle tuleb mõelda ka selle peale, et tehniliste tingimustega tuleks paika panna see, et kui Äh, need on paika pandud, siis need puudutavad ainult tehnilisi administratiivseid nõudeid ja et need ei piiraks juba paika pandud järelevalveõigusi. ja siin praeguse juhtumi puhul Euroopa Parlamendi liige pidi tõstatama selle küsimuse teatud liikmesriikides ja USA-s on tingimused, millega on võimalik teatud erikomisjonile anda võimalus tutvuda konfidentsiaalse informatsiooniga selleks, et oleks võimalik demokraatlikku järelevalvet teostada. aitäh okay,! aitäh! Äh, tahaksin äh, korrata, et me lõpetame kümme neli viiskümmend, et minna leinaminutile. Äh, niisiis, meil on siin veel kaks sõnavõtjat ja külaliste hulgast ja siis veel meie hulgast kolm-neli sõnavõtjat, nii et, et ma paluksin kõigile, et nad teeksid võimalikult lühidalt Buongiorno, sono Vanna Palumbo, presidente del äh,. aitäh, mina olen Anna Palumbo ja mina tegelen Schengeni küsimuste kontrolliga Europolist ja siin on minu kolleegid härra Tomasson ja härra Newman, nemad on siis tänase delegatsiooni liikmed. niisiis, nemad on teostanud mõningasi kontrolle koha peal me oleme sellel teemal kõnelenud juba aastaid. see kokkulepe annab Euroopa eh, annab Europolile täiendavaid eh, pädevusi ning tugineb kahe tuhande üheksanda aasta otsusele ja selles otsuses on kirjas, et on õigus kontrollida ka andmete töötlemise seaduslikkust. niisiis, meie oleme aastate jooksul neid inspektsioone välja töötanud ja läbi viinud selleks, et anda siis aru, mis toimub, nii et ja väga paljudel juhtudel on meil olnud väga raske eh, saada kontrolliasutusena ülevaadet sellest, mis toimub meil on olnud väga raske teha äh, oma tööd, sellepärast et reeglid, mis praegu olemas on, ei ole eriti selged. Need äh, reeglid puudutavad avalikkuse juurdepääsu äh, dokumentidele, aga tegemist ei ole konkreetsete reeglitega, mis oleks mõelnud selleks, et parlament saaks demokraatlikku kontrolli teostada. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me vastasime parlamendile, et me saame tagada juurdepääsu oma raportile Äh, see ei olnud avalik juurdepääs, see oli siis parlamendile tagatud juurdepääs teatud tingimustel, äh, tingimust, samadel tingimustel, mis puudutasid liikmesriikide parlamente niisiis äh, tegemist on andmetega, mida puudutab riigisaladus või konfidentsiaalsusnõue. meil on terve rida probleeme oma raportites oleme me juhtinud tähelepanu äh, ühepoolsele rakendamisele, kui nii võib öelda, äh, või sellele, et on võimal-, võimatu saavutada lepete kahepoolset tõlgendamist. see on üks teema, mille tahaksime tõstatada aga nagu ma ütlesin, reeglid, mis kehtivad, ei ole piisavalt selged. minu arvates oleks meil praegu väga hea võimalus äh, seda äh, probleemi lahendada, kui me äh, sõnastame ümber Europoli õiguslikku alust. Teil on praegu võimalus parandada andmekaitsereegleid, nii et, et minu arvates oleks praegu väga hea aeg läbi vaadata ka need reeglid ning viia sisse konkreetsed sätted, mis võimaldaksid äh, kontrolli korralikult teostada, nii et, et oleks tõesti korralik järelevalve ning äh, parem demokraatlik järelevalve äh, selle üle, mida Europol teeb. aitäh, et te tegite lühidalt, väga paljud kolleegid on soovinud sõna võtta ja alustame kohe Sofi Intveldiga. Sofi, palun, jah, aitäh, esimees, aitäh võimaluse eest sõna võtta sellepärast et äh, see saadik, kellele ombudsman äh, viitas, on keegi, keda mina väga hästi tunnen. ma arvan vähemalt nii. Äh, kõigepealt tahaksin avaldada tänu tehtud töö eest, selle töö eest, mida ombudsman on teinud ja tahaksin avaldada tänu ka väga üksikasjaliku aruande eest. ma Äh, juhin tähelepanu mõningase kahetsusega, et meie komisjonil läks neli kuud, enne kui me, äh, äh, neli kuud sellest saadik, kui me ombudsmanilt kirja saime ja nüüd meil alles toimub see mõttevahetus, ma loodan, et tulevikus asjad toimuvad kiiremini ma arvan, et äh, demokraatias on niimoodi, et me anname äh, teatud asutustele volitused, aga siis on olemas ka võimalus neid asutusi kontrollida. ei saa olla niimoodi, et mingil asutusel on piiramatud volitused ja sellega meil antud juhul tegemist ongi. kui meie parlamendiga toetasime nõndanimetatud SWIFT lepingut, siis me tegime seda eeldades, et me suudame kontrollida ja jälgida, kuidas toimub selle lepingu kohaldamine, nüüd aga tuleb välja, et niimoodi asjad tegelikult ei ole. ning eh, see loob eh, väga halva pretsedendi teisteks rahvusvahelisteks kokkulepeteks, millele eh, meie allkirja oodatakse. mul on mõningad küsimused ja mõned tähelepanekud. kõigepealt asja iva on nendes tehnilistes modaalsustes, mis komisjon on kokku leppinud. tahaksin tõesti kuulda õigustalituse arvamus selle kohta, kas komisjonil oli õigus üleüldse äh, pidada mingeid läbirääkimisi selle üle, Äh, äh, kas komisjoni, äh, ombudsmani volitused on kirja pandud aluslepingutes, kas komisjonil on üldse õigus neid kuidagi tehniliste modaalsustega piirata ja kui komisjonil seda õigust ei olnud, siis kas need tehnilised modaalsused on üldse paikapidavad ja kas Europol peab neid järgima? ma eeldan, et mitte, kui tegelikult ei ole selliseks tegevuseks korralikku õiguslikku alust ning äh, ma äh, leian, et tulevasi rahvusvahelisi lepinguid silmas pidades, äh, kui komisjon leiab, et sellised läbirääkimised on vajalikud, siis võib-olla oleks viisakas ka Euroopa Parlamenti sellest informeerida ja loodetavasti enne, kui me need rahvusvahelised kokkulepped sõlmime. siis ma arvan, et see kõik juhib tähelepanu veel ühele probleemile, mille oleme ka varem tõstatatud, nagu, tõstatanud, nagu eelkõneleja just ütles meil ei ole korralikke reegleid dokumentide salastamiseks ning kuna korralikke reegleid ei ole, siis on meil võimatu ka midagi vaidlustada. mina olen paar korda kohtusse pöördunud selleks, et vaidlustada dokumentide salastamist, seekord pöördusin ombudsmani poole. mis saab siis, kui ma pöördun Euroopa kohtusse ja Euroopa kohtus annab samasuguse vastuse, nagu, saab samasuguse vastuse nagu ombudsman? millised õigused meil Euroopa Parlamendis ja Euroopa kodanikena üleüldse on siis kontrollida või isegi vaidlustada äh, dokumentide salastamist? Äh, jah, äh, ma kohe lõpetan, esimees, ma tõesti paluksin, et me paluksime õigustalituse arvamust nendes küsimustes, mida ma tõstatasin ja et me tuleksime selle salastamise teema juurde tagasi tulevikus. aitäh, Sofi, ma lihtsalt tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et me palusime õigusteenistuselt arvamust ning see arvamus peaks peatselt valmima ja libe järgmiseks koosolekuks olemas olema. niisiis, kolleegid, meil on tõesti väga vähe aega, meil on aega ainult kümme neljakümne viieni, nii et, et ma, ma tõesti vabandan me tahame minna leinaminutile kümme nelikümmend viis ja ma tahan anda inimestele aega ka kohale jõuda. niisiis, äh, piirduge kahe minutiga, kui saate. Aksel, palun. Next, please. jah, äh, vielen Dank und zunächst auch allen. jah, suur tänu, suur tänu kõikidele kolleegidele ja head uut aastat ka kõigile. mis puudutab nüüd seda punkti mille vastu see kaebus on siis nüüd suunatud? selle vastu, et Europol käitus õiguspäraselt vastavalt reeglitele, mis paika pandud või on see kaebus suunatud seadusandja vastu, sellepärast et vastuolulised küsimused on vastu võetud ja et need on nüüd endaga kaasa toonud konflikti, mille meie peame lahendama sest lõppude lõpuks jääb ju kogu aeg püsima see küsimus, et kui palju avalikkusele juurdepääsu antakse või mis on salajane ja et kuidas neid salajuse, salajasuse kategooriaid klassifitseerida. tegemist on süsteemse veaga, meil ei ole mitte mingit taristut, et seda parandada, ütles ka kolleeg Infelt ja nüüd me peame siin midagi tegema. ma ei tea, kas õigustalitus saab siin välja töötada mingi mehhanismi see on midagi, mida tuleb meil institutsioonide vahelise lepingu kaudu lahendada või siis ka rahvusvaheliste lepingute kaudu. minu arvates on täiesti õige see, et Europol ei luba juurdepääsu nendele dokumentidele, sest muidu ta ei peaks kinni õigusest. ma arvan, et ka järelevalve asutusel ka oleks lugu täpselt samasugune ja see TFTP leping on üks nendest lepingutest, mida äh, kõige, mille üle kõige rohkem järelevalvet teostatakse, siin on artikkel neli, artikkel kuuskümmend kuus ja artikkel kolmteist, kõik need puudutavad äh, järelevalvet, äh, nii et ma arvan, et siin on lihtsalt puudusi igal pool ja selles küsimuses tuleb see väga selgelt välja. meil on vaja mehhanismi, kuidas nende küsimustega te tegeleda ja selle mehhanismi peame meie ja komisjon ning üleüldiselt äh, seadusandja välja töötama ja ma arvan, et ainult niimoodi on võimalik seda küsimust lahendada ja siis peaks hakkama tõesti selle peale mõtlema, kuid mulle praegusel hetkel tuleb tund-, tuleb mul küll öelda, et Europol valesti ei käitunud aitäh, äh, Timofi järgmisena. esimees, äh, on täiesti selge, et äh, selle konkreetse juhtumi puhul kõik, kõik institutsioonid on pidanud kinni reeglitest ja, ja sellest, mis lepingutes kirjas on. probleem ei ole selles. probleem on aga selles, et kas selline lähenemine on äh, Äh, lepingute puhul üldiselt sobiv ja minu arvates peaksime just selle teemaga tegelema. ma ei arva, et me peaksime keskenduma sellele konkreetsele kokkuleppele, sellepärast et nende tehniliste modaalsuste küsimus, äh, millele siin kirjas viidatakse, äh, on just nimelt see, mis vajab lahendamist Äh, iga kokkuleppe puhul on erinevad tehnilised modaalsused, äh, mõnikord sellepärast, et meil on vaja suuremat julgeoleku või konfidentsiaalsuse taset kui teistel puhkudel. ja kindlasti parlament toetab seda, et dokumentidel peaks olema võimalikult vaba juurdepääs. minu enda seisukoht on aga probleemiks on äh, selle lepingu tingimused ja juriidilisest aspektist, kui sõlmitakse leping Äh, mis puudutab valdkondi, mida teatud moodi käsu-, äh, käsitletakse, siis ei saa hiljem hakata öelma, et kokkulepe ei meeldi. Äh, loomulikult ma ei tea, kas parlament on nii kursis kõigi nende üksikasjadega, eriti nende tehniliste modaalsustega, nii et, et ma arvan, et me peame siin kindlasti ära ootama õigustalituse arvamuse äh, ning äh, peaksime vaatama ka tulevasi kokkuleppeid ja vaatama, kas meil oleks võimalik välja töötada selline üldine lähenemine, mis oleks äh, parlamendiliikmete ja parlamendi enda seisukohalt olulisem, nii et, et meie saaksime ka teostada järelevalvet nende dokumentide ja kokkulepete üle. ma olen kindel, et teised institutsioonid avaldavad sellele vastuseisu, aga sellele peaksimegi oma tähelepanu suunama, aitäh. Carlos järgmisena, palun. aitäh Äh, kõigepealt äh, tahaksin tänada proua O'Reillyt selle eest, ta täna siia tuli. Äh, ma jagan tema muret, minu arvates ei tohiks mingid tehnilised modaalsused takistada meie institutsioonidel oma töö tegemist, see on kõige olulisem. ma arvan, et te tegite väga hästi sellele tähelepanu juhtides ning minu arvates on nüüd kolm asja, millele saame mõelda. kõigepealt, nagu Claude Moraes juba ütles, me palume õigustalituse arvamust, ootame ära selle õigustalituse arvamuse selleks, et vastata küsimusele, kas Euroopa Komisjonil oli üleüldse õigus võtta vastu need tehnilised modaalsused või mitte. ja kui komisjon käitus valesti, siis tuleb see käitumine muuta Äh, kui see õiguslikult vale ei ole, siis peaks parlament paluma, et Euroopa Komisjon peaks oma partneritega läbirääkimisi, et olukorda muuta. ei ole võimalik, et meie institutsioonidel ei lasta oma tööd teha. ning viimane asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et kui on seaduslik teha nii, nagu tehti, ning kui meil ei ole mitte mingisugust muud võimalust Äh, kui lihtsalt aktsepteerida sellega, mis äh, vastu võeti, siis parlament peaks tulevikus olema ettevaatlikum, kui me hakkame hääletama rahvusvaheliste kokkulepete üle. sest muidu äh, kiidame me hääletusel heaks teksti äh, ja pärast seda saab Euroopa Komisjon äh, nende tehniliste modaalsuste läbi muuta või õõnestada seda, mis on juba varem kokku lepitud ja nii takistada meie, meil oma tööd tegemast. aitäh! aitäh, Carlos. Jan järgmisena. aitäh, ähm, esimees. aitäh ka proua O'Reillyle äh, selle raporti eest, selle selgituse eest. ka mina olen nõus sellega, et see asi äh, puudutab äh, ka meie enda otsust, mille me antud kokkuleppe osas langetasime ja ma pean ütlema, et äh, tollal, kui me selle kokkuleppe üle hääletasime, siis me kõigepealt lükkasime selle kokkuleppe tagasi, sellepärast et me leidsime, et kaitsemeetmeid oli liiga vähe selles kokkuleppes pärast meil siin parlamendi poole pealt õnnestus lisada siis äh, Äh, järelevalveõigus Europoli poolt ja nüüd äh, pärast seda, kui me oleme selle kokkuleppe heaks kiitnud, äh, oleme mitme järelevalveasutuse ja ka läbi ombudsmani ettekande aru saanud, et tõenäoliselt need kaitsemeetmed, mis me, mida me soovisime, ei ole olemas, neid ei eksisteeri me ei saa kontrollida, mis toimub, keegi ei anna meile infot, USA ei taha meile infot anda me tahame kontrollida, kas tõeline järelevalve, sisuline järelevalve Europoli poolt toimub või ei või on tegemist lihtsalt äh, USA soovide äh, formaalse heakskiitmisega, USA rahandusministeeriumi äh, soovide heakskiitmisega ja ma pean ütlema, et kui me esimese kokkuleppe tagasi lükkasime, siis väga paljud inimesed väljaspool eh, parlamenti üldse kuulsid esimest korda, et Euroopa Parlament on olemas ja et Euroopa Parlament esindab nende huve ja võitleb nende huvide eest. kui meie nüüd alla anname Äh, äh, ja loobume kõigest, äh, nii kergesti ja loobume kõigest, mida me saavutasime läbi selle tagasilükkamise, saavad kõik need inimesed teada, et Euroopa Parlament tegelikult ei suuda neid kaitsta, pööravad selja parlamendile ja kaotavad usalduse meie võime osas neid aidata ja nende õigusi kaitsta. me peaksime seda ohtu silmas pidama ning mis puudutab juurdepääsu dokumentidele, institutsioonide poolset juurdepääsu, siis ma olen täiesti nõus nendega, kes ütlevad, et me peame äh, alustama nüüd õiguslikku menetlust nende reeglite muutmiseks, kui need reeglid ei luba meil teostada tõhusat järelevalvet ning me oleme seda ka varasematel puhtudel juba äh, äh, arutanud, näiteks selle kõikehõlmava kokkuleppe puhul, et tõenäoliselt need reeglid ei ole üldse sobivad Euroopa Parlamendile. küsige liikmesriikide parlamendidelt, nendel on palju suuremad õigused nendele sellistele dokumentidele juurdepääsida, näiteks kui ma küsin Saksa Bundestagi liikmelt, nemad võivad mulle öelda, mis seal dokumendis kirjas on, mina aga äh, või pean allkirjastama dokumendi, kus ma ütlen, et kui ma räägin sellest, siis pannakse mind vangi ja nõnda edasi äh, ja ma võin lugeda neid ainult teatud ruumis paberilt ja nõnda edasi, neid reegleid tuleb muuta, aitäh Äh, härra Boi järgmisena. aitäh, aitäh. Äh, kõigepealt ma tahaksin tänada proua O'Reillyt äh, suurepärase töö eest ja väga selge info esitamise eest ja soovituste eest, mida ta samuti edastas. ma saan aru Äh, kõigist äh, selle probleemi aspektidest. ma saan aru kogu sellest äh, problemaatikast, mis on seotud info salastamisega, aga ma arvan, et meil on vaja selgemaid reegleid, sellest me juba kõnelesime varem ning nagu esimees ütles, me peame selle teema juurde tagasi tulema. kolmandaks, ma saan aru, et et meil on küll järelevalveasutus, aga meie aruteludest jääb mulje, et selle järelevalveasutuse roll eh, ei ole päris eh, korralikult täidetud. niisiis eh, ma arvan, et me peaksime tulevikku silmas pidama ja töötama välja ka need menetlused, mis puudutavad siis juurdepääsu dokumentidele, dokumentidele mille me siin heaks kiidame ning äh, lõpetuseks äh, on mul küsimus Euroopa Komisjonile, kas neid tehnilisi modaalsusi on võimalik muuta, mis selle kokkuleppe äh, osas on vastu võetud, sest seda on vaja teha, aitäh! ja annan ka komisjonile pärast veel võimaluse sõna võtta ja Birgit Sippel järgmisena. aitäh, esimees ma pärast paljusid eelkõnelejaid saan teha väga lühidalt esiteks jutt ei käi avalikust juurdepääsust dokumentidele jutt käib sellest et meie institutsioonid Äh, meie institutsioonidel takistatakse kontrollimist teostada, see on kõige olulisem punkt. siin ei räägita jutust, äh, ei räägita dokumentide avalikustamisest. teiseks, äh, seoses teiste seadusandlike menetlustega oleme me ka sellele viidanud, kuivõrd ohtlikud on sellised tehnilised modaliteedid, modaalsused näiteks andmekaitse vallas, äh, info edastamise osas ja nõnda edasi. see konkreetne näide näitab jällegi, et tehnilised modaalsused ei puuduta äh, puhttehnilisi küsimusi, vaid et nendel on ka poliitiline mõju ning äh, ei saa lubada seda, et me peame läbirääkimisi kokkuleppe üle, äh, usume, et kõik on korras, meil on kontrollivõimalused ja siis ilma meie teadmata, ilma et me kuidagi saaksime siin osaleda, komisjon ja USA asutused Äh, leiavad igasuguseid äh, tingi, tingimusi äh, meid takistada ning selli-, tulemuseks sa-, saab olla ainult see, et et me ütleme väga selgelt välja, sellised täiendavad tehnilised modaalsused ei ole enam võimalikud või kui äh, selliseid tehnilisi mod-, modaalsusi sisse viitakse, siis nõutakse vähemalt, äh, oleks vajalik, et vähemalt meie komisjoni sellest informeeritakse, et me saaksime neid siis siin arutada ja ka heaks kiida, miski muu ei lähe ning äh, mis ma ei tea, kas me siin selle juhtumi puhul enne veel midagi muuta saame, aga vähemalt tule, tulevikus äh, peame seda silmas pidama, kui me läbirääkimisi peame ja milliseid täiendavaid meetmeid me vastu võtame, aitäh. Thank you, Birgit. Next is um, Karatsa Bild. Karatsa uh, Bild, palun Äh, suur tänu, Claude. kõigepealt äh, mul on väga hea meel, et meil on täna see avalik arutelu ombits, ombudsmani osalusel olemas, suur tänu, et tulite. kõik, mida mina tahtsin tegelikult öelda, kolleegid juba ära märkisid, aga ma tahan öelda kokkuvõttes, et tegemist on Euroopa institutsiooniga, mida praegu ei lubata uurimistegevuse juurde ja uurimus puudutab ise tegelikult Euroopa dokumenti eh, ning eh, see on tegelikult isegi hullem kui avaliku ligipääsu küsimus. Äh, ma arvan, et äh, me peaksime kindlasti siin juriidilist nõu paluma ja kui siin võrl-, võrdlust äh, tuua või paralleeli tuua, siis see on nagu delegeeritud õigusaktid, me alati mõtleme siin, millised võimalused siin on ja siis ilmnevad alati mingisugused tehnilised modaalsused, äh, mingid nõksud, kuidas üks osapool, mis ei ole isegi Euroopa osapool praegu, võimaldab äh, takistada demokraatlikku kontrolli asjade üle. ja ma tahaksin paluda komisjonil äh, selgitust, mida nad siis mõtlesid, kui nad kolmandal osapoolel ja ametivõimudel lubasid tegelikult sellist nõksu kasutada. pärast seda pikka arutelude, debattide järjekorda. Äh, kõik see, mida parlament äh, tegelikult toona püüdis äh, läbi murda, demokraatlikust kontrollist rääkisime, analüüsist, ligipääsust ja nii edasi ja nüüd on mingisugune tehniliste modaalsuste nõks, mis kõike takistab. mis selle argumentatsiooni taga on? me saame aru, et tegemist on kolmanda osapoolega, kes ei taha ehk võimaldada ligipääsu ja läbirääkimistel ei jäänud midagi muud üle, aga parlament oleks pidanud saadama tagasisidet juba toona selle kohta, aitäh. aitäh, ütleb härra esimees. Sofi, kas äh, tahtsid veel väga-väga kiiresti võid veel lisada midagi? jah, ma tahaksin siin Birgit Sipeli sõnadele toetudes öelda, et kui me õigusliku analüüsi läbi viime, siis me peame ka keskenduma küsimusele, et kui Euroopa äh, ombudsmanile antud äh, pädevus äh, ja ligipääs ja läbipääs võiks olla siin tehniline modaalsus, no palun, see on aluslepingutes kirjas. kui me nimetame seda tehniliseks modaalsuseks, siis nii nagu proua Pilt ütles, see on täpselt samamoodi nagu delegeeritud õigusakt. aeg on väga napp, ütleb esimees tõepoolest vabandan, aga te saate aru, et äh, praegused olud on teisiti. ma tahaksin paluda äh, kõikidel osapooltel äh, nende küsimuste ja kommentaarideni tagasi tulla. nii et alustagem ehk siis proua Railist endast, teil on sõna ja vabandust, et te peate väga lühidalt tegema, aga palun saage aru tänastest erilistest tingimustest, et ehk saate kommenteerida küsimusi, mida esitati jaa, ma saan täiesti aru, äh, kuidas komisjoni aeg on täna piiratud täna hommikul ja ma teen lühidalt äh, ja ma tahaksin öelda veel kord, et äh, tegemist ei ole avaliku ligipääsu küsimusega, vaid selle faktiga, et läbi tehniliste modaalsuste, mida parlament ette ei näinud, ja mis võivad olla ükskõik kas juriidilist või muud laadi, äh, on Ameerika Ühendriikidel võimaldatud veto praegu panna Euroopa Liidu institutsioonide demokraatlikule järelevalvele ja ma oma kirjas juba viitasin, et ilma aluslepinguid äh, puutumata on neid modaalsusi võimalik muuta. suur tänu. Äh, kas kolleegid tahavad veel kommenteerida? jah, suur tänu. Äh, kõik see, mis täna öeldi, et äh, oluline on see, et me saame mm, ka õigusosakonnalt äh, hinnangu, et aru saada, millist manööverdamisruumi me omame, selleks et garanteerida, et ikkagi kaasotsustajal, parlamendil on võimalus parlamendina töötada Äh, ja kuidagi pääseda ka äh, üle nendest modaalsustest, millest räägiti. see fakt, et äh, praegu selle menetluse jaoks ei ole kriteeriumeid, on fakt, millele me vastu seisame ja ma arvan, et sellega tuleb tegeleda nüüd kontrollorganina on meil siin võimalus äh, tegutseda ka, sellepärast et praegu ei ole meil ligipääsu dokumentidele, mis äh, meie tööd peaksid äh, kandma. meie ei ole samuti seda teksti näinud ja ma jõuan nüüd selleni, millest juba räägiti. kogu olukord näitab seda, et me ei suuda praegu kinnitada seda, kas artiklist neli selle kokkuleppe puhul kinni peeta-, peetakse. siin viidatakse muidugi tehnilistele modaalsustele ja äh, menetlustele, mis on tegelikult selle raporti avalik osa. muidugi on siin poliitilisi kriteeriume, mis äh, äh, ka tulevikus tuleks muuta kui me räägime uue lepingu läbirääkimistest. suur tänu, kas ma paluks, tahaksin paluda ka äh, komisjonil seda kommenteerida? just ka, et kommenteerida härra Boni äh, märkust. ja suur tänu. suur tänu, proua Raili, teie raporti eest, tehtud töö eest. mul on väga hea meel, et üksikute juhtumite puhul eh, koostöö teie eh, ametnike ja ka komisjoni teenistuste vahel on olnud suurepärane ning me tahame, et see ka jätkuks. Eh, konkreetsel juhtumil, nagu volinik Amorvopoulos ka kirjutas, ei ole Ameerika Ühendriikide ametkonna poolt meile lähenetud ega, ega meid kontakteeritud meie esindame Euroopa Liitu selle lepingu puhul ning me peame ka taastama järelevalvet äh, nende lepingute üle. võib-olla meie ametkonna vaheline kommunikatsioon eelnevalt oleks võimaldanud äh, siin lahkarvamusi vältida ning tõhusamalt töötada, aga kui me räägime nüüd veto äh, õigusest ja tehnilistest modaalsustest, siis ma tahan siin väga konkreetselt öelda, et me ei ole nõus selle äh, ideega, et Ameerika Ühendriikidele on antud vetoõigus, mikspärast? selline õigus, mis puudutab äh, siis äh, luureandmete jagamist või Euroopa Liidu salastatud informatsiooni jagamist siis kolmanda äh, osapoole põhimõte on see, et äh, konsulteerida tuleb alati äh, kolmanda osapoolega. see ei ole tehniline modaalsus, vaid see on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ligipääsu määruses kirjas nõukogu dokumendis, mis puudutab salastatud informatsiooniga ümberkäimist, meie enda reeglites on see kirjas ja see rakendub ka meile endile ning see on kirja pandud ka institutsioonide vahelises lepingus, mis on nõukogu ja parlamendi vahel alla kirjutatud eh, tegelikult väga hiljuti, eelmisel aastal. Eh, nii et see kolmanda osapoole nõusoleku palumine eh, ning teiste teavitamine on võtmeküsimuseks, kuidas klassifitseeritud informatsiooniga ringi käiakse. tehnilised modaalsused ei loo mingisugust uut nõuet või uut õigust, nad lihtsalt peegeldavad, mis on võtme- ja aluspõhimõtteks äh, meie äh, ühenduses. õiguslik alus selleks põhimõtteks ei ole mingisugune tehniline modaalsus, need on määrused ning nõukogu ja parlamendi otsused, millele ma just viitasin. tehnilised modaalsused vastavalt äh, meie õigustalitusele võivad lisanduda ning de facto lisanduvadki Äh, väga paljudele rahvusvahelistele lepingutele, nad ei loo mingisugust õiguskohustust äh, kui sellist, vaid nad lihtsalt äh, viivad praktilise tasandile teatud tehnilised sätted, kohtumise kord, tihedus ja nii edasi. Need on väga tavapärased, need modaalsused, need ei ole õigusliku iseloomuga, aga nad on rakendusliku iseloomuga oma, oma sisult ja lõpuks, aga mitte vähem tähtsana tahan ma öelda, et me toetame täielikult äh, kõiki neid märkusi ja üleskutseid, mida me oleme kuulnud siin ruumis ja mujal teie komisjoni ja Euroopa Parlamendi poolt, et äh, teatud pädevus peaks olema akrediteeritud töötajatel äh, salastatud informatsiooniga ümberkäimisel, see aitaks meid meie igapäevases töös ja koostöös, aitäh! I, I realize äh, härra juhataja ütleb, et ma saan ära, et et äh, proua Ralil nüüd on siin tõesti ajanappus äh, käes. me tahtsime, et äh, liikmed saaksid kõik sõna. ma saan aru, et te saate, peate sellele nüüd vastama, aga palun hästi-hästi kiiresti. jah, tõesti, teen lühidalt, ma saan aru, et äh, ligipääs dokumentidele nii nagu te komisjoni poolt praegu tõstatasite, ning õigus Euroopa ombudsmanil vaadata üle dokumente nii, et kõik reeglid, mis dokumentide ligipääsu puudutavad, on õigesti rakendatud. Need on kaks eri asja. suur tänu, et tegite lühedalt, ütleb härra juhataja, ma saan aru, et te tahtsite äh, siin äh, omad märkused öelda. kolleegid, äh, teeksin siin mõned järeldused. ma saan aru, et laiem teema puudutab seda, et Euroopa Liidu institutsioonidel oleks võimalik pädevus. ma näen, et te kõik lahkute juba, ütleb härra esimees veel kord, ma tahaksin öelda, et et kui inimesed äh, saalist lahkuvad selleks, et äh, mälestusminutit Euroopa Parlamendi ees äh, osa võtta. alustame päevakorrapunktiga seitseteist pärast kella ühteteist, aga kui mälestushetk võtab kauem aega, siis hakkame peale siis, kui kõik on saali tagasi saabunud. nii et siis üksteist või veidi pärast ühteteist. nii et teeme pausi ja siis jätkame. aitäh! let's get started. Colleagues, um, if you would like to take your... kolleegid, palun istuge oma kohtadele, ärme rohkem viivitame. ma tean, et paljud teist jõudsid siia ka õigeks ajaks tagasi. Colleagues, we'll make a start because I know some kolleegid, alustame, sest ma tean, et mõned kolleegid peavad minema ka teistesse komisjonidesse või lahkuma, nii et, et aitäh, et te nii kannatlikud olite, meil on tõesti täna olnud keerulise hommikupoolika, aga suur tänu kannatlikkuse eest. kolleegid, palun istuge oma kohtadele, et me saaksime viimase päevakorrapunkti kallale asuda niisiis, seitsmeteistkümnes punkt on andmete säilitamise direktiiv, kohtu kaheksanda aprilli otsus. kolleegid me asume päevakorra viimase punkti juurde. Läheme järgmise teema juurde, see on parlamendi õigustalituse poolne kahekümne teise detsembri arvamuse tutvustamine, see puudutab Euroopa Kohtu kaheksanda aprilli otsust andmete säilitamise kohta. annan äh, härra Müürile ja proua Popile äh, sõna, nad on õigustalituse liikmed ja siis on saadikutel võimalik sõna võtta ja kõigepealt äh, saavad sõna siis koordinaatorid ja siis ülejäänud liikmed. nii et, et härra Müüe kõigepealt ja siis libe liikmed ja kui aega on, siis äh, võib-olla anname ka äh, teistele võimaluse sõna võtta, nii et, et palun, kui olete valmis, äh, siis annaksin kõigepealt sõna härra Müüjale, kui tema valmis on. Mr Müür ready? He is over there, okei okay.. Mr Müür, take the floor please. Thank you, chair um,. As you all know uh.... suur tänu nagu te teate, siis eh, Euroopa Kohus eh, teatas eh, oma otsusest kaheksandast aprillist andmete säilitamise direktiivi kohta. Euroopa Kohus ütles, et kehtestu, kehtetu on direktiiv, direktiiv, mis puudutas siis andmete säilitamist õigusteenistuselt paluti vastust mitmetele küsimustele, peamiselt siis selle otsuse järelmõjudest ning äh, kaks osa on tegelikult sellest küsimusest. ühe, üks küsimuste ring puudutab äh, selle otsuse järelmeid Euroopa Liidu õigusandlusele ning teine küsimuste ring puudutab äh, järelmeid siseriiklikule õigusandlusele. nii et kui te lubate, härra juhataja, siis jagame nüüd need ka vastused ka kahte lehte. kõigepealt räägiksin siis Euroopa Liidu õigusandlusest ning minu kolleeg pärast seda äh, Äh, räägib järelmitest äh, rahvusriikide õigusloomele. kõigepealt siis Euroopa Liidu õigusloome. me uurisime oma arvamust enne vastust, vastuste andmist äh, üldsätete küsimuses ja esimene aspekt, mis on väga arusaadav, aga väärt märkimist, on see, et kogu kohtu argumentatsioon on põhiõiguste hartal rajanev artiklit seitse ja kaheksa, mis puudutab era, privaatsusele õigust ning andmekaitsele õigust, aga artiklit ka viiskümmend kaks, mis puudutab õig-, põhiõiguste riive õigustamist. kuna see juhtum puudutab põhiõiguste hartat peamiselt, siis esimene küsimus, mida meie peaksime esitama, on vaadata, kas teised õigusaktid on sellest puudutatud nimelt, kas hartat rakendatakse ka teistel juhtumitel? see ei ole üldse mingisugune probleem Euroopa Liidu õigusandluse jaoks, sellepärast et harta alati rakendub, kui me räägime Euroopa Liidu äh, õigusandlusest ja meetmetest, aga liikmesriikide puhul, kui liikmesriigid võtavad äh, õigusakte vastu, siis mitte alati põhiõiguste harta ei rakendu äh, ainult siis, kui Euroopa Liidu liikmesriigid rakendavad Euroopa Liidu õigust, siis rakendub ka harta minu kolleegid puudutavad seda küsimust äh, hiljem veel täpsemalt. mis puudutab äh, harta rakendumist kui sellist, siis äh, andmete säilitamise direktiivi puhul ei olnud artiklit seitse ja kaheksa üldse mingi küsimus, need väga selgelt olid need riivatud, privaatsuse riive ja andmekaitse riive oli mõlemad rakendunud siin ei olnud mingisugust vastuolulist küsimust. aga selle küsimuse tuum on, kuidas artiklit viiskümmend kaks rakendada. artikkel viiskümmend kaks põhiõiguste hartas sätestab, et kui riivatakse põhiõigusi, peab sellist riivet õigustama. nimelt on siis äh, vajalikkuse ja proportsionaalsuse küsimused siin. ja kohus sel puhul näitas, et andmete säilitamise direktiiv just äh, põhiõiguste harta viiskümmend kaks artikli puhul peab olema äh, kuulutama tühiseks. sellepärast, et siin ei olnud mingisugust õigustust. miks kohus sellisele järelmile jõudis? sellel konkreetsel direktiivil puudusid väga selged andmekaitsereeglid Äh, see ei sisaldanud äh, minimaalseid garantiisid äh, ja kaitseklausleid, see direktiiv ning eriti huvitav on see, et Euroopa Kohus Luksemburgis jõudis sellele järeldusele ning ütles väga sõnaselgelt, millised juhtumid on olnud Euroopa Inimõiguste Kohtu ees Strasbourgis. Luksemburgi Äh, kohus aeg-ajalt ikka oma otsustesse Strasbourgi kohtule viitab. see on täiesti tavapärane menetlus ning see on ka aluslepingute ja hartaga äh, kooskõlas. aga käesoleva juhtumi puhul on huvitav see, et Luksemburgi kohus äh, viitab teatud pretsedendi õigusele selles konkreetses kontekstis, mis puudutab järelevalvet ja seiramist ning äh, Strasbourgi kohtus äh, pretsedendiõigus äh, näitab detailselt, kuivõrd vajalik on minimaalsete garantiide ja kaitseklauslite olemasolu ja see, et andmekaitse osas peavad olema õigusaktid selged. ning Luksemburgi kohus praegu on väga äh, tihedalt viinud ühte seire koha pealt äh, pretsedendiõiguse mille on loonud nii Luksemburgi enda kohus kui ka Strasbourgi kohus. Äh, kuna äh, Luksemburgi kohus viitab mitmele äh, seire võimalusele, ei ole ainult andmete säilitamist puudutavalt see otsus, siis me võime oodata ka, et ka andmete säilitamise väliselt Luksemburgi pretsedendiõigus rakendub. nii et üldine seire need sätted puudutavad üldiseid äh, seireküsimusi, mitte ainult andmete säilitamist. ja parlament äh, seetõttu peaks äh, mõtlema selle peale, et selle otsuse järelmid lähevad kaugemale kui andmete säilitamise direktiiv. nii et see on väga oluline Euroopa Liidu õigusloomele üldisemalt ja kõiki sai-, seiremeetmeid puudutavalt muidugi need meetmed järelmeid endaga kaasa toovad, aga see ei tähenda, et äh, kõik teised Euroopa Liidu vastavad äh, õigusaktid äh, kuulutatakse tühiseks, seda me kindlasti ette ei pane siin, aga me ütleme, et kohus on võtnud põhimõttelise meetodi sellisel puhul kuidas Euroopa Liidu õigusaktid peavad olema hartaga kooskõlas ja seda meetodit hakatakse rakendama ka teiste juhtumite puhul. ning äh, tegelikult väga konkreetsed äh, alused on, on kohus praegu paika pannud, äh, nendest peetakse kõrge standardiga kinni, reeglitest tuleb kinni pidada, alternatiive ei aktsepteerita ja see tähendab tegelikult väga suurt vastutust mõlemale seadusloome tiivale et tagada, et Euroopa Liidu õigusandlus oleks piisavalt äh, garantiiderohke ja piisavalt täpne. nii et äh, tänased ja tulevad äh, õigusaktid tuleb luubi alla seada ning uue meetodi kohaselt läbi vaagida. ja sellepärast on meie arust tegemist väga olulise otsusega, mis toob järelmeid Euroopa Liidu õigusandlusele kui sellisele. see minu poolt praegu kõik Äh, mis puudutab Euroopa Liidu õigusandlust ja ma tahaksin anna, anda nüüd sõna oma kolleegile, kes räägib äh, siseriiklikest meetmetest. Äh, suur tänu ja nüüd läheme selle küsimuse teise osa juurde, mis puudutab andmete säilitamise direktiivi otsust ja selle mõju liikmesriikide seadusandlusele. muidugi kohtuotsus ise otseselt ei äh, mõjuta kuidagi äh, rahvuslike meetmete valiidsust. nii et äh, veel kord on selge, et äh, kõne all olev otsus ei mõjuta kuidagi rahvuslike meetmete rakendumist, mis andmete säilitamise direktiivi alusel on võetud. aga see otsus on juba toonud kaasa mõned teised mõjud siseriiklikule õigusandlusele kõigepealt äh, siseriiklik, liikmesriikidel ei ole nüüd äh, kohustus, aga on võimalus andmeid säilitada elektroonilises äh, vormis IKT vahendite läbi. nii et nad on selles vallas andmete säilitamise üle vaadanud, varem ei olnud see võimalik. teiseks, kui liikmesriik otsustab oma õigusandlust kohustust äh, andmete säilitamise kohta sellisel juhul äh, moel paika jätta, äh, tuleb vaadata üle, kas õigusaktid tuleks ehk muuta selleks, et kohtuotsusele need kooskõlla viia. millised on siis siseriiklikud meetmed, mida see otsus mõjutab? kuna see Euroopa Kohtu otsus põhineb põhiõiguste hartal ning kohtu argumentatsioon äh, või äh, otsus äh, nüüd rakendub ka siseriiklikele meetmetele, siis seda juhul, kui ka põhiõiguste harta rakendub liikmesriikidele. põhiõiguste harta aga rakendub ainult juhul, kui liikmesriik rakendab Euroopa Liidu õigust kui õigusakt, mis siseneb, rakendab Euroopa Liidu õigust, siis see peab äh, kaitsma õigust privaatsusele ja andmete kaitsele, nii nagu hartas kirjas on ja ka Euroopa Kohtu otsuses. see sisaldab äh, kõigi kriteeriume, mis otsuses kirjas on, ehk äh, proportsionaalsus, sekkumise proportsionaalsus ning selgete reeglite olemasolu, mis piiravad sekkumist, sekkumine peab olema äh, õigustatud ja äh, kaitsevõimalus. kui liikmesriikide õigusandlus ei toeta neid nõudmisi, siis tuleb see ümber vaadata. Äh, mitmete liikmesriikide näited on ka toodud meie otsuses, kus pärast Euroopa Kohtu otsust hakkasid äh, siseriiklikud ametivõimud juba vaatama üle oma siseriiklikke reegleid. ning veelgi enam, mitmetes liikmesriikides, äh, põhiseaduskohtud äh, liikmesriikides tühistasid teatud siseriiklikud õigusaktid ning pärast seda otsust on selliseid menetlusi olnud liikmesriikides mitmeid nüüd võtmeküsimus on selgeks teha, kas äh, siseriiklikute andmete säilitamise äh, meetmed äh, rakendavad endiselt Euroopa Liidu õigust, isegi kui nad ei jälgi andmete säilitamise direktiivi, mis on tühiseks kuulutatud. elektroonilises andmete säilitamise vallas langeb see artikli viisteist lõike üks A äh, privaatsussätete alla ning äh, see peab vastama äh, kindlatele tingimustele, mis selles sättes kirjas on. mis puudutab siseriiklike andmete säilitamise meetmeid teis, teistes valdkondades kui elektroonilise säilitamise vormis, on see artikli kolmteist art-, lõige üks äh, alla äh, kuuluv, kus liikmesriigid võivad piirata teatud juhtudel andmete säilitamise äh, valdkonnas näiteks julgeolek või kriminaalkuritegude uurimine kõik need siseriiklikud meetmed andmete säilitamise osas peavad kinni pidama põhiõiguste hartast ning proportsionaalsuse nõudest, mida Euroopa Kohus esitas oma otsuses. samad sätted kehtivad ka teistele liikmesriikide õigusaktidele, kui äh, seaduse jõustamise tarbeks andmeid kogutakse, aga igal juhul peavad need sätted kinni pidama Euroopa Liidu õigusest kui liikmesriikide meetmed, mis selles vallas vastu võetakse, ei äh, rakenda Euroopa Liidu õigust, siis äh, harta ka neile sätetele ei rakendu ning ei mõjuta ka vastavaid seadus, äh, õigusakte. aga lisada tuleb siia ka seda, et selline õigusandlus peab kinni pidama põhiõigustest mis äh, liikmesriikide põhiseadusest äh, lähtub ning ka Euroopa Liidu inimõiguste konventsioonist. ja nii, nagu minu kolleeg juba ütles, arvestades, kuivõrd äh, sarnased on Strasbourgi ja Luksemburgi kohtu pretsedendiõigused, ei tohiks olla väga palju erisusi põhiõiguste siis privaatsuse, õigus privaatsusele ja andmekaitsele kaitsmist ükskõik millise õigusaktiga on tegemist. Äh, selle kohta leiate detaile veelgi rohkem meie äh, õiguslikus äh, otsuses ning me kolleegiga vastame teie küsimustele, aitäh! Um, suur tänu, me ootasime juba seda ettekannet päris pikka aega, ütleb härra esimees, see kõik on väga kasulik meie tööks ja meil on vajalik loomulikult ka tulevasteks õigusmeetmeteks äh, seda teadmist rakendada. <clears throat> kõigepealt äh, ma läheksin siis kohe üle meie liikmete juurde ning äh, kuulaksin ära nende arvamuse juurde. Ala-, alustame härra Kirkoviga. härra esimees, ma tahaksin keskenduda mõneks hetkeks siis Euroopa Kohtu, kohtuasjale selgelt on minu arust väga oluline, et äh, meile tehakse edasisi ettepanekuid nii, et liikmesriikidel oleks piisavalt äh, oma andmete kasutamisel võimalusi tõsiste kuritegude vältimiseks ja nende vastu võitlemiseks, selleks peab olema väga konkreetne õigusraamistik. kahjuks aga äh, mitmetes nendes küsimustes Euroopa Kohtus on teinud praegu otsuse, mis ei ole kuidagi abiks ma ei arva, et see otsus on kuidagi, äh, töötab sellele vastu, aga selle otsuse sisu äh, ei ole mitte abiks. näiteks viidatakse siin sellele, et andmete kasutus, mis proportsionaalsuse põhimõttele ei vasta, siis Euroopa Kohus äh, minu arust ei andnud siin praegu äh, väga selget äh, vastust, milline andmete säilitamise aeg on proportsionaalne ja selles ei ole kohtud väga head. hea kohu, kohtuotsus näitab, kuidas edasi saab, aga halba kohtuotsuse näol on tegemist lihtsalt ei-ga, kus hakatakse testima õigussüsteeme nii et jõutakse lõpuks mingi pika tiiruga selleni, milline andmete säilitamise aeg oleks proportsionaalne teatud riigid, sealhulgas Ühendkuningriik, on kiireloomuliselt võtnud vastu uusi õigusakte, et täita seda va vaakumit. Äh, äh, Ühendkuningriigi andmete säilitamise äh, seadus kiirustati lihtsalt enne suvepuhkust kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Ühendkuningriigi parlamendist läbi andmete säilitamise reeglid olid sealhulgas andmete säilitamise direktiiviga Äh, kooskõlas, aga Ühendkuningriigis on see tehtud, aga te ei tee, teistes liikmesriikides seda ei tehta, sellepärast et oodatakse, millised arengud järgnevad. nii et äh, küsimus on kiireloomuline ja me peame äh, püüdma, et nendes küsimustes näiteks proportsionaalsus, peame me igal juhul käituma nii, et üldised mureküsimused oleks vastatud, nii nagu Euroopa Kohus neile viitas, aitäh ma arvan, et üks äh, põhjus, mikspärast meil õiguslikku äh, otsust siin vaja oli, ütleb esimees, on see, et äh, liikmesriigid peavad tegema seda, mida Ühendkuningriigis tehti. see muidugi, et seda kannustati tagant, seda õigusloomet Ühendkuningriigis on teine küsimus, aga liikmesriigid peaksid igal juhul teadma, kuhu edasi. nii, läheme edasi. Birgit Sippel, palun ja vielen Dank jah, suur tänu, suur tänu ka õigustalitusele. esimees räägib mikrofonita. vabandust, seda tuleb tõesti õiges järjekorras teha, vigu ei tohiks teha, nii et palun, vabandust, Birgit <laughs> Ja, ähm, vielen Dank und auch dem Rechtsdienst. suur tänu, suur tänu ka õigustalitusele selle õigusliku hinnangu eest. tahan teile veel kord öelda, võib-olla õigustalitus võiks ka meile öelda, et tegemist on äh, põhjuseta salvestamisega ja et olukorda võib hinnata teistmoodi, kui on põhjusega andmete salvestamine. minu arvates see ei tulnud siit päris selgelt välja. peale selle ka see, mida Euroopa Kohus ütles, on tähtis nimelt põhjus, et massiline andmete salvestamine on võimalik, kui, nagu kolleeg Kööghoop just ütles, on seda võimalik põhjendada proportsionaalsuse põhimõttega. see muidugi ei muuda üldse seda õiguslikku hinnangut selle kohta, et me peame balansseerima siin äh, Ehm, turvalisuse ja põhiõiguste vahel ning meil on vaja leida lahendusi, mis erinevates olukordades on erinevad. aga lõppude lõpuks tuleb siiski öelda, et tegemist on siin poliitilise kojaga, kus me oleme ja meie peame mõtlema selle peale, kuidas meie poliitiliselt sellesse süs-, probleemi suhtume. kas meie soovime äh, massilist andmete säilitamist või me ei soovi massilist andmete säilitamist. minu arvates me peaksime seda tegema, sest ühelt poolt äh, äh, julgeolekualane olukord on muutunud halvemaks, mitte paremaks, meil on julgeolekulünki ikka veel ja minu arvates ei tohi me kahe silma vahele jätta ka seda, et artikkel kuus hartas ütleb, et meil on kõigil õigus turvalisusele ja Euroopa Kohus seda oma kohtuotsuses tõi ka välja. nii et tegelikult me peame endalt küsima, kuidas me saavutame selle, et äh, riigi monopoliks olev menetlemine siiski toimiks, kuigi meil tegelikult on nende andmete põhjal, mis meil praegusel hetkel on, ei ole võimalik seda teha ja peale selle tuleks mõelda veel ka selle peale, et see, mida me siin ei ole õigusriigi põhimõtetega mitte alati kooskõlas, eriti kui me soovime seda, mida ütles Euroopa Kohus, et meil ei ole põhjuseta andmete säilitamist, aga teiselt poolt peame me mõtlema ka selle peale, kuidas kodanike usaldusega ümber käia, sest kodanikud on täiesti õigustatult äh, huvitatud andmete säilitamisest, kui nad on sattunud kuriteo ohvriks. nii et tõesti, me peame mõtlema ka selle peale, kuidas äh, ohvreid kaitsta, kuidas äh, kuritegusid menetleda ja ma tõesti ei taha olla siin ohvri ähm, asemel või ohvri lähedaste asemel ja öelda, et meil ei ole võimalik midagi teha, me ei saa leida kurjategijat, sest meil ei ole andmeid salvestatud nii et mõeldes nüüd selle hinnangu peale ja kõikide nende õiguslike aspektide peale, tuleb siiski öelda, et meil on vaja massilist andmete säilitamist vastavalt nii, nagu Euroopa Kohus on seda ette pannud ja me peaksime seda tegema, mõeldes ka õigusriigi põhimõtete peale. Okay, thank you, Axel. And obviously, your, your colleagues are making. aitäh, kolleegid on äh, teinud siin nüüd kommentaare äh, üleüldisemalt massilise säilitamise kohta. see ei olnud päris see, mis meil siin arvamuses on kirjas, aga me saame sellest aru. järgmisena Birgit. vabandust, et enne andsin juba sulle sõna. selgitan teile lihtsalt, et äh, meil on järjekord, äh, koordinaatorid äh, saavad kõigepealt fraktsioonide suuruse järgi sõna ja siis hiljem need vastavalt sellele, kuidas nad on märku andnud ükskõik. me võime seda ka vanuse järgi teha, ütleb Birgit Sippel. jah, võime ka seda teha, aga siis vist Timoti saaks alati esimesena sõna. härra esimees tulen nüüd kohe õigustalistuse hinnangu juurde mul on väga hea meel, et kolleeg vast siiski enne mind sõna sai, sest meil on vaja teha märkus ka selle kohta, kas meil on tõesti ikka rohkem ja rohkem vaja andmeid koguda, isegi kui me ei suuda neid läbi töötada. isegi kui see massiline andmete kogumine ja hindamine meile tõesti rohkem turvalisust pakuks, siis peaks USA olema maailma kõige turvalisem riik, aga nad pole seda. Nad ei ole seda. kui aga nüüd vaadata vastupidiselt ja kui ma kuulen siin, et meil tegelikult ei ole politsei ja õigusteenistuses spetsialiste, kes saaksid raskete kuritegudega tegeleda ja teatud kuritegusid enam üldse ei menetleta, sellepärast et politsei ja õigusteenistused ei ole enam võimelised siis ei ole meil ka nendest andmetest mitte mingit kasu jäänud. me ei peaks nüüd siin pimesipäi lihtsalt rääkima uutest äh, turvalisuse meetmetest ja andmete säilitamisest, vaid me peaksime arvestama juba sellega, mis meil olemas on mul on ka konkreetne küsimus selle kohta, mis puudutab Euroopa Kohtu otsuse mõju andmete säilitamisele sest on ju täiesti selge, et kohtuotsus kehtib ka liikmesriikidele, vähemalt alati siis, kui Euroopa Liidu õigusandlust hakatakse rakendama. siiamaani ei ole mina küll seda näinud, võib-olla keegi oskab mulle seda selgitada, aga mina ei ole näinud, et see Euroopa Kohtu otsus oleks endaga kaasa toonud selle, et kõik liikmesriigid äh, andmete massilise säilitamise direkt-, direktiivi tõttu oleks nüüd oma äh, riiklikus õigusloomes muudatusi ja parandusi vastavalt sellele, mida ütles Euroopa Kohus oma otsuses. ma tahaksin ka tegelikult komisjonilt hea meelega teada saada, kas kogu õigusloome puhul mis puudutab andmete massilist säilitamist ja tegelikult et äh, meil ei ole kunagi põhjust sega andmete säilitamist kui põhjust välja ei tooda, et milliseid meetmeid on komisjon siiamaani vastu võtnud selleks, et äh, vaadata, milliseid lisaturvameetmeid meil on vaja selleks, et tulevased äh, õigusloomelised ettepanekud oleksid kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega küsimus nüüd selle kohta, et kas praegu kehtivat õigusloomet on vaja üle vaadata. ka sellele küsimusele mina ei saanud selget vastust, nii et õigustalitus võiks ka sellele veel vastata. aitäh, Birgit. minu tõlgenduse kohaselt ei olnud see päris selge kas praegune õigusloome tuleks üle vaadata, et seal oli viiteid sellele, aga võib-olla õigustalitus oma vastuses saaks siis seda selgitada, et me saaksime täpse vastusega selle kohta ja komisjon ka, kui ta vastab küsimustele, just sellepärast me tõesti peaksime see põhjalikumalt õigustalituse hinnangut äh, üle vaatama. aitäh, järgmisena Sofi. Yes, thank you, chair. I think if... aitäh, härra esimees kui on üks õppetund, mis meil tuleb õppida, siis see, et meie peame oma tööd paremini tegema, kui me tegeleme õigusloomega. mina hääletasin kahe tuhande viiendal aastal selle kõige vastu ja me kuuleme ikka ja jälle sama argumenti, et meil on vaja rohkem, rohkem, rohkem. aga küsimus, millele kunagi pole vastatud, on see, mille küsis Timoti. kuidas paika panna seda, kas miski on vajalik ja proportsionaalne, sest tegemist ei ole poliitilise nõudega, kallis kolleeg, tegemist on juriidilise nõudega. seaduses on kirjas, et isikuandmete kasutamine peab olema tõesti vajalik ja proportsionaalne. ja väga paljudel juhtumite puhul me tõesti küsime tõendeid. ma ei ole küll politseinik, aga ma kujutan endale ette, et nad saavad tõesti äh, terve rea juhtumite puhul tõendada, et neil on vaja andmeid, mida aga ei ole olemas, sest nad kas on hävitatud või neid üldse mitte ei säilitatudki. nii et kui nemad saavad tõendada, et on mingi hetk, millest on neid andmeid vaja või mitte, siis tegelikult see on piisav selleks, et tõendada, et miski on vajalik ja proportsionaalne. jah, poliitiliselt ma võin küll mõelda, et see on äh, vajalik ja proportsionaalne, aga selleks on vaja tõendeid ja me ei ole siiamaani suutnud neid tõendeid tuua vajalikkuse ja proportsionaalsuse kohta. võib-olla oleks tõesti proportsionaalne ja vajalik kõik andmed kümme aastat äh, äh kümme aastat säilitada, aga me ei tea seda täpselt ja see on vaja paika panna, sest meie seadusandjatena vastutame samuti ja meie peame välja töötama seaduseid, mis tõesti äh, vastavad ka kõikidele tingimustele ja on proportsionaalsed. mis puudutab nüüd juba olemasolevaid riiklikke seaduseid, ma saan aru õigustalitusest, et nad ütlevad, et äh, jah, et põhiõiguste harta ja ka see kohtuotsus siis otseselt ei äh, ei kehti riiklikele seadustele, aga kuna siin kasutatakse Strasbourgi pretsedendiõigust, siis tuleb kasutada samasuguseid standardeid. minu küsimus on nüüd järgmine, et kui nüüd mõndades liikmesriikides riiklik seadusandlus ei vasta nendele standarditele, siis mis saab, kes saab sekkuda? kas äh, kohtunik, vabandust, kas kodanikud peavad siis pöörduma kohtu poole, kas komisjon sekkub, ehk et kui liikmesriik võtab vastu seadusi, mis ei vasta nendele vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele, siis äh, kes saab äh, nendele vastu hakata? ja see direktiiv põhimõtteliselt äh, kahe tuhande viiendal aastal paari kuu jooksul meile lihtsalt sunniti peale, sest teatud liikmesriigid äh, soovisid seda, see oli tõesti selline poliitikate pealesurumise suurepärane näide ja neil õnnestus tõesti Euroopa Liidu tasandil algatada oma poliitikaid ja nüüd on aga olukord Euroopa Liidus muutunud ja me oleme tupikseisus just nende samade seaduste pärast, see on täiesti õudne ja niimoodi meie küll ei peaks äh, õigusloomega tegelema Euroopa Liidus. aitäh, Sofi! enne kui Jan saab sõna, tahtsin tulla ka nende tõendite ja vajalikkuse juurde ning proportsionaalsuse küsimuse juurde. sa oled ka varem tõstatanud selle küsimuse tõendite kohta kuna õigustalitus on siin, siis tegemist ei ole juriidilise küsimusega, vaid küsimus on selles, et mis on tõend ja kuidas sa otsustad, et mis on siis vajalik ja mis on proportsionaalne. kahe tuhande viienda aasta direktiivi vastuvõtmise ajal oli näha, et tõesti äh, vastati teatud sündmustele, mis olid toimunud aga kui me hakkame rääkima üleüldiselt vajalikkusest ja proportsionaalsusest, siis tõesti otsus tehakse palju keerulisemas kontekstis et mis on tõend ja kuidas üleüldiselt tõestada vajalikkust ja proportsionaalsust, see on tõesti väga keeruline. selge, kahe tuhande viiendal aastal vastati ilmselgelt äh, just toimunud sündmustele. ma toon näite, et õigustalituse jaoks ehk et kui see ei ole nendeks enam õiguslik küsimus, siis läheb see veelgi keerulisemaks. näiteks kui Ühendkuningriigis vastu võeti riiklikud seadused selle kohta ja öeldi, et jah, et selline on vajadus selline, see on meie jaoks proportsionaalsus, siis äh, nii-öelda luuakse need tõendid. ma lihtsalt tõstatan selle küsimuse enne, kui Jan saab sõna, sest siis sa saad rääkida ka sellest. tõesti, tegemist on küsimusega, mille peame me, peame mõtlema, ma räägin sellest, sest sa tõstatasid tõendite küsimuse ja tegemist on tõesti küsimusega, millega meie siin komisjonis ikka ja jälle peame tegelema, tegemist on poliitilise küsimusega härra esimees, see ei ole mitte ainult poliitiline küsimus, me praegusel hetkel äh, õiguse rakendamisega tegelevatele asutustele tõesti loome tingimusi ja nemad on ainsad talitused, mis saavad tõesti äh, tõendada, kas see on vajalik või mitte ja ma eeldan, et neil peaks olema ka huvi. jah, see on tõesti nii, aga erinevad äh, õigust rakendavad asutused tegelevad erinevat tegutsevad erinevatel alustel erinevates liikmesriikides ja sellepärast me peame tõesti selgemalt selle tõendamiskohustuse välja tooma. Jan. Thank you, Chair, and thanks to the legal service to do this very aitäh tõesti, suur tänu õigustalitusele selle väga tähtsa töö eest väga tähtsas küsimuses. ma tuleksin kohe selle küsimuse juurde, mis just praegu tõstatati. jah, otse loomulikult Äh, vajalikkuse ja proportsionaalsuse tõendamine peab olema kooskõlas olema ka põhiõigustega, tõesti tegemist on juriidilise kontrolliga, seda nõuavad põhiseadused, meie Euroopa Liidu lepingud ja ka inimõiguste harta nii et tõesti, tegemist on objektiivsete kriteeriumitega, mida kasutasid kohtunikud selleks, et vastata äh, sellele õiguslikule katsele. meie ei pea seda õiguslikku katset uuesti läbi viima, sest seda tegi juba kohus ja ma olen nõus, et oma kohtuotsuses kohus ei toonud välja seda, miks nad jõudsid järeldusele, et see direktiiv ja äh, telekommunikatsioonisektor ning andmete kaitse ei vastanud äh, selle õigusliku äh, katse tingimustele. me peame kõigepealt selgeks tegema, miks see nii oli ja siis me jõuame poliitilise punktini, jah. me võime siin poliitiliselt väga palju nüansse välja tuua, aga praegusel hetkel peame me olema kindlad, et me tõesti õigusriigi põhimõttest ja kodanike vabadustest kinni peame, sest kui me seda ei tee, siis me mängime võidu nende kätte, kes võitlevad just nimetatud meetmete vastu. vaadates nüüd õigustalituse dokumenti, mis puudutab riikleid seaduseid, punktis seitsekümmend kuus õigustalitus ütleb, et sellepärast on täiesti selge, et äh, andmekaitse direktiivi artikkel viisteist isikuandmete kohta Äh, kehtib ka nendele riiklikele meetmetele, mis puudutavad isikuandmeid ja telekommunikatsiooni ja riiklikud meetmed peavad hoolitsema andmete salvestamise eest, seda ka telekommunikatsioonisektoris ja nüüd samamoodi peab see olema kooskõlas ka isikuandmete direktiividega ja need äh, sätted on paika pandud ja see puudutab ka artiklit viisteist ja need riiklikud seadused on tegelikult äh, rakendamaks äh, Euroopa Liidu õigustikku, nii et kõik siseriiklikud seadused, mis puudutavad telekommunikatsiooni andmeid, Neid tuleb vaadata just selle kohtuotsuse valguses, see on täiesti selgelt kirjas õigustalituse arvamuses ja ka Euroopa Kohtu otsuses, mida õigustalitus analüüsis. nii et me tõesti peame seda hindama kõikide liikmesriikide seaduste valdus, valguses ja õigustalitus ütleb, et see ei puuduta mitte ainult telekommunikatsiooni andmeid, vaid kõiki isikuandmeid, mida äh, massiliselt säilitatakse. ja Timothy Kirkhope, äh, ma pöörduksin isiklikult teie poole, sest punktides kakskümmend üks ja kakskümmend kaks äh, õigustalitus tsiteerib väga tähtsaid äh, punkte kohtuotsusest, nimelt punkte viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kus öeldakse täiesti selgelt, et kui arvest-, mõeldakse proportsionaalsuse ja vajalikkuse peale, siis on selged punktid, mida tuleb analüüsida. ja see kõik põhineb Inimõiguste Kohtu otsusel. seal kohus ütleb täiesti selgelt, et äh, kui andmeid säilitatakse siis ei ole võimalik kõike salvestada, kõike koguda kõikidelt. aga see direktiiv on ette nähtud ja mida see massiline säilitamine tähendab, on see, et kogutakse kõikidelt kõike, sellepärast et telekommunikatsiooni andmetel ei ole mitte mingeid erandeid, isegi neid äh, Need inimesed nagu näiteks advokaadid ja arstid ja ajakirjanikud, äh, kelle jaoks on äh, seadustega teatud konfidentsiaalsuse põhimõtted paika pandud. Äh, ja me räägime siin ju tõesti praegu kodanike vabadustest. ka nemad ei ole välja toodud ja näiteks kui mõni äh, advokaat, arst või ajakirjanik, isegi meie poliitikud või ka tähtsamad poliitikud kui meie või kohtunikud ka neile ei tehta erandeid ja kohus on siin öelnud, et sellega tuleb arvestada, et ei ole võimalik lihtsalt äh, kõiki neid äh, konfidentsiaalsuse nõudega kaetud elukutseid äh, siia direktiivi kaasa haarata ja miks see on ebaproportsionaalne, on see, et direktiiv ei nõua, et säilitatud andmete ja avalikkuse julgeoleku vahel oleks mingi side, et siin ei räägita mitte mingist ajaperioodist, et järgmise kuue nädala jooksul näiteks need kõnede andmed säilitatakse. seda ei ole piiratud ka kuidagi geograafiliselt ja seda ei ole piiratud ka teatud inimeste ringile ja ei ole mõeldud ka teatud äh, kuritegusid, mida on välja toodud, nii et siin ei ole mitte mingit äh, ühendust äh, teatud inimeste ja kuritegude vahel. tegemist on seaduses paika pandud nõudega. ma tahaks, et me ei ütleks, et äh, põhiseadustes ja lepingutes paika pandud nõuded, mida me ei saa väga muuta või noh, saame, aga siis tuleb tõesti lepingute muutmist äh, alustada aga praegusel hetkel tuleb meil lihtsalt leppida sellega, tuleb hoolitseda selle eest, et me õigusriigi põhimõtteid ja kodanikuvabadusi kaitseksime rohkem kui kunagi varem. meil tuleb võidelda terrorismi vastu ja me peame selleks leidma õiged meetmed meet, ja peame arvestama kõikide nende juriidiliste probleemidega, mis meil on, mida ma just praegu mainisin, selleks, et olukorda parandada. aitäh, Jan, seetõttu ma esitasingi selle küsimuse, et ma tahaksin siin pretsedendiõiguse ja proportsionaalsusega asjad paika panna. Äh, härra Puuni järgmisena. aitäh, aitäh esimees, aitäh ka õigustalitusele ning äh, aitäh teile siis selle arvamuse eest, mida te tutvustasite. ma arvan, et me oleme selle teekonna alguses ja äh, me alles alustame neid arutelusid, mis äh, sellel konkreetsel kohtulahendil võivad olla. on täiesti selge, et me peame leidma õige tasakaalu isik isikuandmete eraelu puutumatuse kaitse vahel ja samas võimaluse vahel uurida tõsiseid kuritegusid ja kurjategijaid kohtu ette tuua. see äh, arvamus, mida meile esi-, me, meie ees seisab minu arvates kolmetasandiline ülesanne me peame viima oma tegevuse kooskõlla nende kohtulahenditega, me peame vaatama, kas liikmesriikides kehtivad meetmed on kohtulahendiga kooskõlas on teatud eh, riike, kus andmeid säilitatakse teatud perioodi jooksul, on riike, kus säilitamise periood ei ole määratletud ning on riike, kus kriteeriumid selleks määratluseks on väga ebaselged ja isegi kui need kriteeriumid on selged, siis ei ole olemas rakendussätteid ja Poola näiteks on eh, selles olukorras Äh, samuti äh, tekib küsimus, äh, kes vastutab nende säilitatud andmete kõrvaldamise eest, nii et, et me peame ühtlustama oma riiklikke meetmeid, me peame võrdlema neid kohtulahendiga, aga enne kui me seda teeme, peame me vaatama, milline on olukord konkreetsetes Euroopa riikides, sellepärast et mõnikord need erinevused on minimaalsed aga mõnikord tohutu suured, nii et, et me tõesti ei tea, me peaksime juba välja töötama, kas me peaksime välja töötama juba uue juriidilise lahenduse või tuleks asi jätta nii, nagu see on. me, meil on vaja omada äh, üksikasjalikke teadmisi olukorrast äh, konkreetsetes riikides ning samuti sooviksin äh, saada üksikasjalikumat infot nende lahendite kohta ja selle kohta, kuidas äh, see kõik on seotud rahvusvaheliste lepingutega ja meie kohustustega, mis tulenevad rahvusvahelistest lepingutest ja kokkulepetest. andmete säilitamine on ju väga oluliseks osaks nendes lepingutes ning selle kohta mitte midagi ei öeldud. aitäh, härra Pooni ja Ska Keller järgmisena. aitäh aitäh õigustalitusele arvamuse eest ja selle tutvustamise eest. Te mainisite oma arvamuses veel ühte asja, mis minu arvates on väga huvitav, sellepärast et see kohtuotsus mõjutab ka arukate piiride paketti, mida meie siin libekomisjonis samuti arutame. jällegi on äh, tegu olukorraga, kus äh, säilitatakse väga palju andmeid pikka aega või vähemalt liikmesriigid soovivad seda teha, nad soovivad äh, neid andmeid säilitada, säilitada kõiki välisriikidest tulejate kohta andmeid, nii nende kohta, kes on kahtlased kui kes ei ole kahtlased ja tahavad säilitada kõiki neid andmeid viis aastat ja tahavad korrakaitseorganitele anda juurdepääsu nendele andmetele vaatamata sellele, kas need inimesed on, kas neid milleski kahtlustatakse või ei võib-olla äh, peatuksite mõne sõnaga ka sellel, sest minu arvates on tegemist väga huvitava juhtumiga, mis on kindlasti üks äh, meie tulevasi teemasid. meie siin ju räägime, kui palju andmeid on vaja, liikmesriigid on väga tugevalt taotlenud seda, et tuleb koguda väga palju äh, andmeid ja, ja korrakaitseorganitele tagada neile juurdepääs. meie siin parlamendis peaksime asjasse suhtuma väga valvsalt ning ähm, äh, mitte äh, lubada kujuneda, äh, pärast hakata asju kohtus vaidlustama, nii et, et me peaksime tõesti olema väga ettevaatlikud ja me ei saa kõiki välismaalt tulijaid üldiselt kahtlustada me peame siiski väga selgelt defineerima, mida me soovime, mida me tahame nende andmetega teha ning mis on proportsionaalne ning ma arvan, et see, mida liikmesriigid soovivad saavutada selle arukate piiride paketiga, ei ole kindlasti mitte proportsionaalne. võib-olla te võiksite natukene peatuda sellel teemal, äh, niisiis arukate piiride paketil. Koratsa pilt järgmisena. aitäh, esimees. ma loodan, et Äh, see olukord, mis praegu Euroopas on, kus kodanikud tunnevad muret nii julgeoleku kui ka kodanike vabaduste pärast, et sellises olukorras me ei hakka siin ideoloogilisi võitlusi pidama. Äh, pigem peaksime keskenduma sellele, kuidas äh, kasutada seda kohtuotsust selleks, et vaadata läbi andmete säilitamise direktiiv viisil, mis aitaks liikmesriikidel täita need lünkad, lüngad, millele kolleeg Kirk-, Kirkhoff viitas ning välja töötada selge Euroopa õiguslik raamistik, mis on proportsionaalne ning tugineb valikuspõhimõttele ja ma tõesti loodan, et me ei sea küsimärgi alla seda, et andmete säilitamine on kasulik ja see on vajalik korrakaitse otstarbeks. ärgem seda Pandora laegast enam avagem, aga keskendugem nüüd õige tasakaalu leidmisele ja see, mis Sofi ütles, et tõendused vajalikkuse ja proportsionaalsuse kohta, minu arvates ei saa esitada mingeid üldiseid tõendeid Euroopa tasandil. Eh, seda saavad teha erinevad korrakaitseorganid, kohtuorganid liikmesriikides Nemad on need, mis äh, peavad määratlema, millised on need tõendid äh, vajalikkususe ja proportsionaalsuse kohta, aga ärge palun seake kahtluse alla äh, andmekaitse vajalik, andmete säilitamise vajalikkust selleks, et meie kodanikke kaitsta. aitäh. Aksel, sa soovisid veel kord sõna? jah, aitäh, et te mulle veel kord sõna andsite. me ei räägi siin ju mitte ainult sellest, et me tahaksime kuidagi lihtsalt võidelda andmete säilitamise vastu, vaid ka selle vastu, millised need juriidilised menetlused välja peaksid nägema. jah, see õiguslik hinnang ei saa vastata tegelikult sellele tõstatatud küsimusele, et kui palju riik võib andmeid kasutada selleks, et tegeleda menetlemisega. ja see on just see, mida me ei saa ka oodata õigustalituse hinnangult. ja me peaksime tegelikult mõtlema ka selle peale, kuidas sellised olukorrad tegelikult äh, tekivad. näiteks äh, Bremeni liidumaal oli meil juhtum, äh, tegemist oli vägistamisega, kus üks vaimse puudega inimene politseis tunnistas üles, et ta tegi seda, kohtus aga ütles, et ta ei teinud seda. ja kuidas nüüd sellesse siis suhtuda, et kas ta oli siis äh, süüdi või mitte, aga tema telefoni äh, säilitatud andmetega oli tegelikult hiljem võimalik tõestada, et see inimene ei olnud äh, kuritegevuspaiga lähedal isegi mitte, nii et tõesti teatud andmetega on meil võimalik siiski ka mm, süüst inimesi äh, vabastada ja meil on tõesti väga palju selliseid juhtumeid äh, näidata ja kui me vaatame ka Saksamaa põhiseaduskohtu otsust massilise hävitamise kohta, siis ka sealse kohtu kohtunikud ütlevad, et väga paljud juhtumid jäävad äh, lõpetamata just sellepärast, et meil ei ole tegelikult andmeid ja tihti tänapäeval kuritegude menetlemisel kasutataksegi just andmete analüüsimist. okei okay.. hästi, aitäh, Aksel ma ei soovi inimestele korduvalt sõna anda, aga Sofile enne andsin võimaluse, aga reeglina ma ei tee, tee seda, aga kui kogenud kolleeg Marju, ma ei näinud sind, aga palun, sa oled aitäh, ka mina tahaksin tänada õigustalitust selle eest, et et nad meile seda arvamust äh, tutvustaksid ja käivitasid siin selle väga huvitava arutelu. mina ei ole jurist, äh, aga mina olen kommunikatsioonispetsialist ja sellest aspektist ma tahaksin öelda, on väga palju selliseid valdkondi, mida pole veel piisavalt uuritud. meil ei ole, me ei saa kindlalt öelda valdkondade kohta, et meil on piisavalt tõendeid, kui vaadata sotsiaalmeediat näiteks, et ja äh, äh, me Janiga arutasime isekeskis ka sedasama asja, et me peame rohkem analüüsima, mida me täpselt jälgimise all mõtleme, mida me mõtleme jälgimise all, äh, et ennetada selliseid asju nagu koolitulistamised, terrorismiteod ning selline jälgimine ei peaks põhinema isikuandmete säilitamisele Äh, vaid andmete säilitamise kohta, protsessi kohta ja selles protsessis peame avastama, kus need ohupunktid välja tulevad ja siis äh, saame alles jätkata ja uurida, kes isiklikult kel millegi taga on. Äh, tegemist on tõenditega, mis on väga olulised, mis muutuvad väga olulisemaks, aga meil ei ole lihtsalt piisavalt teadmisi, nii et, et ma arvan, et me peaksime aktiivselt ka siin tegutsema selleks, et rohkem selliseid uuringuid äh, läbi viidaks, see on tõeline probleem. ma võin tuua äh, näite viimasest koolitulistamisest Eestis, äh, kus viieteistkümneaastane poiss lasi oma õpetaja maha ja siis tuli välja, et kaks aastat juba ta oma blogis äh, Äh, postitas selliseid sõnumeid, äh, mille, millest oli selge, et äh, temaga midagi toimus, mis võis selle kohutava teoni viia. aga see, seda tõdeti tagajärg, tagantjärele, nii et, et selleks, et seda ära hoida, meil peab olema selliseid teadmisi, nii et, et ma tahaksin öelda, et tõendid muutuvad uues meediakeskkonnas ja me peame sellesse kõigesse ettevaatlikult suhtuma, aitäh. aitäh, Marju Eh, sellega oleme kõnelejate nimekirja ammendanud. ma arvan, et arutelu oli tõesti huvitav ning eh, küsimus minu arvates on, eh, või õigustalitus on tõesti paika pannud need tingimused Äh, mis äh, õigusaktidel tuleb täita andmete massilise kogumise vallas ning äh, paika on pandud need tingimused, mille kohaselt õigusaktid on kooskõlas põhiõiguste hartaga. niisiis on mõned küsi-, punktid, kus liikmed palusid selgitust, kas see kehtib juba olemasolevate seaduste kohta ja veel mõned muud asjad. ma, ma ei tea, kas kõik on saanud juba õigustalituse arvamuse läbi lugeda Äh, see on tõesti äärmiselt kasulik ja selgitab üsna mitmeid punkte ja meil on vaja veel täiendavaid selgitusi. ja siis loomulikult ka veel mitmed poliitilised küsimused, aga tegemist on tõesti äärmiselt kasuliku äh, õigusliku arvamusega ja me jätkame selle arutamist aga nüüd tahaksin ära kuulata ka komisjoni seisukohad, et komisjon saaks vastata äh, Äh, neile esitatud küsimustele ja siis annan õigustalitusele veel sõna, aga äh, need arutelud jätkuvad, äh, nii et, et tõesti, kolleegid, palun, et te heitaksite pilgu sellele õigustalituse arvamusele ja see on ka üsna kergesti loetav, see ei ole selline keeruline ja, ja tuim tekst. niisiis, nüüd annaksin aga sõna komisjonile, ma ei tea, kes komisjoni nimel soovib sõna võtta Äh, proua Verkleitš, palun. aitäh, esimees. komisjon on tähelepanelikult äh, kuulanud äh, siin öeldut, aga me peame veel tutvuma selle parlamendi õigustalituse mõttekäiguga volinik Avramopoulos on siin komisjonis öelnud juba kolmandal detsembril, et tõesti on vaja seda kohtulahendit põhjalikult analüüsida ja ka kõiki vajalikke õigusakte ja ta lubas ka kaasata aruteludesse kõik sidusrühmad. ma olen kuulnud äh, mitmeid üleskutseid, et komisjon peaks meid aitama, ma kindlasti oma ülemusi teavitan sellest soovist ja ma loodan, et saame sellelt baasilt jätkata, aitäh. Äh, kuna komisjon oma arvamused esitab, kui küsida tohib? Ehm, ma kahjuks ei saa teile praegu täpset vastust anda, aga see info edastatakse teile nagu kord ja kohus. aitäh, võib-olla oli minust liiga julge selline küsimus esitada. ja nüüd äh, meie kolleegide õigustalitusest. võib-olla härra Moore esimees ei, ei, siiski proua Pospisilova soovib enne sõna võtta äh, tahaksin äh, vastata küsimusele, mille esitas proua Siipel ja see, kas on vaja läbi vaadata liikmesriikides kehtivad seadused. jah, äh, liikmesriigid peavad oma seadused läbi vaatama, seadused, mis puudutavad andmekaitset. või täpsemalt need reeglid, mis võeti vastu direktiivi rakendamiseks Äh, ning äh, selle läbivaatamise tulemuseks võivad olla erinevad stsenaariumid. liikmesriigid võivad otsustada õigusaktid tühistada, nad võivad otsustada neid muuta ning äh, lahendused võivad olla erinevad, sellepärast et andmete säilitamise direktiivi on erinevates liikmesriikides väga erinevalt kohaldatud, andmete säilitamisperioodid on erinevad Eh, erinevad eh, asutused omavad juurdepääsu nendele andmetele. nii et, et eh, see, kuidas siin on kinni peetud proportsionaalsusnõudesse, võib liikmesriigiti olla väga erinev. siiamaani oleme me leidnud, et et riiklikud seadusandjad on tegutsenud mitte eriti aktiivselt ja Äh, eelkõige on need olnud riikide ülemkohtud, mis on äh, selles valdkonnas aktiivselt tegutsenud ja paljudes liikmesriikides, Austrias, Sloveenias, Rumeenias äh, olid siis pärast kohtuotsust koheselt tühistati need andmete säilitamise seadused. Belgias näiteks menetlus veel käib siiamaani äh, paljude liikmesriikide äh, ülemkohtud äh, vaatavad siis läbi liikmesriikides kehtivaid seadusi ning mis puudutab uusi seadusi või seadusi muutvaid seadusi, siis seda on tehtud Ühendkuningriigis juba ning ma arvan, et ka mitme teise liikmesriigi parlamentides on sellealane töö just alanud. ja see oleks minu poolt kõik. Äh, härra Moore äh, ma äh, vastasin ka, vastaksin paarile küsimusele, mis puudutasid konkreetselt Euroopa seadusi. Eh, proua Keller rääkis arukate piiride paketist. ma oma ettepa-, ettekandes ei tahtnud konkreetseid eh, seadusi mainida, sellepärast et kohtulahendis räägitakse põhiprin-, eh, põhiprintsiipidest ja seal ei mainita teisi seadusi. aga kindlasti järgmine faas on just nimelt teiste seaduste läbivaatamine ja äh, ja see on väga hea näide sellise seaduse kohta, kus eh, kehtivad kohtulahendis eh, kajastamist leidnud põhimõtted ning eh, selles pole mitte mingisugust kahtlust, et tegemist on ju täiesti erineva meetmega, see puudutab täiesti teistsugust valdkonda aga nagu öeldud, ka see puudutab tervet rida inimesi täiesti valimatult Eh, see ei tugine konkreetsetele tõenditele, konkreetsele kahtlusele, nii et, et tegemist on väga sarnase situatsiooniga, väga sarnaste meetmetega, mida on rakendatud andme Äh, andmete säilitamise vallas. nii et, et äh, võib-olla me oleks pidanud jah, õigus äh, oma arvamuses seda ka mainima, kuigi see oli meil joonealustes märkmetes punktis kuuskümmend kolm ja nelikümmend kaheksa, me oleme sellest rääkinud, jah, me võime praegu väga selgelt välja öelda, jah, see asi on ka seotud ja see on väga konkreetne näide sellest, kus seadusandja peab käituma väga ettevaatlikult, ma ei hakka selle õigusakti üksikasjadesse laskuma, sest ma pole nendega kursis, aga kui meede, mis on välja pakutud, ei sisalda väga selgeid reegleid andmekaitse kohta ja kui see meede ei pane paika miinimumkaitsemeetmeid ja tagatisi, siis tekivad tõsised probleemid. nii et, et nüüd on seadusandja otsustada, kas sellised meetmed on poliitiliselt vajalikud, nüüd on seadusandja ülesanne seadustes paika panna piisavad tagatised ning eh, jätkuks eh, sellele eh, küsimuste alguses härra Kirkop, härra Foss juhtisid tähelepanu sellele, milliseid konkreetseid meetmeid tuleks rakendada andmete säilitamise vallas, aga võib-olla lõpetuseks tahaksin hoopis seletada, et see kohtulahend Äh, räägib sellest, äh, milline peab olema korrektne meetod hindamaks meetmeid, aga selles kohtulahendis, äh, nagu härra Kõrkop õigesti ütles, ei tuua välja mitte mingeid konkreetseid näiteid selle kohta, mida konkreetse juhtumi puhul tuleks teha, näiteks andmete säilitamise puhul Äh, selles kohtulahendis ei öelda, milline see õige andmete säilitamise periood on, peaks olema, see on lahtiseks jäetud ja ma arvan, et põhjus, miks kohus selle lahtiseks jättis, on see, et kohus leidis, et äh, selle, selle konkreetse juhtumi puhul seadusandja oli asja nii äh, untsu keeranud, et ei olnud enam mõtetki üksikasju vaadata ilmselgelt puuduvad selged reeglid ja igasugused tagatised, nii et seetõttu tunnistatigi kogu see õigusakt tühiseks kehtetuks ja see on väga äh, tavaline, ebatavaline, aga kindlasti äh, tuleb veel teisi juhtumeid, mille raames see teema tõstatub ja äh, ma arvan, ma loodan, et ja ma loodan, et võib-olla tulevikus ei tule nii palju neid juhtumeid, kus kogu, kogu seadus tühiseks tunnistatakse ja siis saab rohkem keskenduda just üksikasjadele aga äh, igatahes ei saa lubada seda, et seadusandja jätab asjad liikmesriikide otsustada, äh, Euroopa Liidu tasandil me peame ikkagi standardid paika panema. aitäh, te annate Timofile nii palju lootust ja siis veate oma sõnavõtu lõpuks teda alt. härra Foss, kas te soovite veel midagi öelda? see ainus küsimus, millele vastamata on jäänud, on see minu küsimus. nimelt, et äh, kas õiguslikult erinevalt hinnatakse põhjusega ja põhjuseta massilist andmete säilitamist? see, mida kolleeg Keller siin ütles või mille tema tõstatas, see oli ju põhjusega andmete säilitamine. samal ajal, kui meie siin räägime üleüldisest massilisest säilitamisest, tihti täiesti põhjuseta aga kas on mingi, kas on ka mingi teistsugune hindamise võimalus, see on see minu küsimus die Daten, die man im Rahmen der grenzüberschreitenden andmeid säilitakse ja kogutatakse ju piiriüleselt ja, ja tihti on see siiski põhjusega, sellepärast et on täiesti selge eesmärgiga. nimelt, kui minnakse piiri peal ühest riigist teise, siis kindla põhjusega neid andmeid kogutakse. aga küsimus on selles, kas näiteks on seda võimalik hiljem ka jälitustegevuseks kasutada aga põhjus on seal ju olemas täpselt samamoodi nagu DFDP ja ka broneeringuinfo puhul. Nende kõikide puhul on siiski olemas ka põhjus ja sellepärast ma küsisingi selle küsimuse, me ju räägime siin praegu õiguslikest küsimustest. ma saan aru, et äh, kui siin poliitilist hinnangut ei taha, et anda, siis äkki see läheb tõesti äh, Äh, väga üksikasjalikuks, aga ma tahan siiski teada, kas seal on mingi vahe või kas kehtib see põhimõtted nii põhjusega kui ka põhjuseta andmete kogumise kohta? I mean, I m not sure that's ma ei tea, kas õigustalitus saab sellele küsimusele vastutada, sest nemad lihtsalt tõlgendavad kohtulahendit. see on hoopis teine arutelu, aga nüüd soovib Jan jällegi sõna võtta ja võib-olla äh, härra Moor vastab väga kiiresti ja siis äh, lõpetame. härra Moor, kas teil on seisukoht selles küsimuses? vastaksin väga kiiresti. jah, vahe on olemas. Äh, sama test, kes kehtib, aga oluliseks teguriks on jällegi see, kas konkreetse juhtumi puhul on olemas tõendid, aga Äh, see ei tähendaks, et tulemus oleks teistsugune ja Strasbourgi kohtu pretsedendiõigus puudutab äh, nii neid meetmeid, mida riik on äh, ühe isiku puhul rakendanud või on, on kaks juhtumit, Ühendkuningriigi juhtumid, kus esimese juhtumi puhul jälgiti ühte inimest ja Strasbourgi kohus vaatas läbi Ühendkuningriigi seadused ja Äh, leidis, et see oli kooskõlas hartaga, piisavad tagatised olid olemas, äh, sellepärast et äh, ühte, ühe inimese üle on võimalik järelevalvet teostada ja Ühendkuningriigi seadus oli tollal konventsiooniga kooskõlas, siis teine juhtum, Liberty juhtum, kus jälgiti üldiselt kogu elektroonilist sidet ning äh, kohus leidis, et see polnud hardaga kooskõlas. aga sama, sama hindamiskriteeriumeid äh, kasutati nii üksikjuhtumite kui ka üldjuhtumite puhul niisiis, tegemist on samasuguse testiga, aga sellele võib läheneda siis erinevast aspektist ja, ja kõik sõltub konkreetsest juhtumist. aitäh jah, eh, Jan on, Janil on õigus, et me võime siin alustada terve uue aruteluga. jah, ja see on eh, tõesti frustreeriv, ma tean, et paljud sooviksid jällegi sõna saada ja see väga hästi illustreerib seda, mida ma olen öeldud eh, jah äh,, Aksel, see oli sinust natuke üleannetu, et sa selle uue arutelu siin käivitasid, kuigi jah, ma saan aru, et sa esitasid ainult küsimuse äh, aga tahaksin selgitada uutele saadikutele, et me lihtsalt oleme palunud omaenda majasisesele õigustalitusele anda oma hinnangu või arvamuse väga olulise kohtulahendi kohta, sellel kohtulahendil on väga olulised poliitilised mõjud ja seetõttu me küsimegi nende õiguslikku arvamust, et kuidas on see kooskõlas hartaga. Ska Kellerit enam ei ole siin, aga tema esitas küsimuse äh, arukat piiride kohta ja punktis kuuskümmend kolm, sellele on viidatud, tegemist on väga äh, olulise teosega. Äh, ja viidatakse sellele, mis on mõnes mõttes vastuoluline äh, lahend, aga ähm, ähm, mõningatel meist ei ole aega neid arvamusi lugeda, ma tean, et mina esimehena olen, pean üritama vähemalt neid lugeda aga ma tahaksin öelda, et see arvamus on tõesti väga huvitav ja kasulik, tahaksin just uute saadikute tähelepanu sellele juhtida. Äh, loomulikult äh, ei lahenda see arvamus kõiki neid poliitilisi probleeme, mis meil on. Timothy, kas sa tõesti tahad meeleheitlikult sõna saada? no hästi, tee siis kiiresti äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et jah, me oleme loomulikult poliitikud, mõned meist on ka juristist ja meil on siin selline tohutu konflikt või segadus, sellepärast et kui me läheneme mis tahes teemale juriidilisest aspektist, äh, siis siin rakendatakse väga palju erinevaid kriteeriumeid, erinevaid asju ja äh, juristid on täiesti ebamoraalsed, kui arutatakse seda, kuidas või mida saavutada. poliitikutele pakub muret ainult see, kuidas midagi on võimalik saavutada, nii et, et tulemuseks on täielik segu ja me ei saavuta siin mitte mingit õiget tasakaalu. Claude, sa tead seda ju ka ise, aga see on üsna frustreeriv, aga sellele vaatamata huvitav ähm, jah, tõepoolest, Timofei, tahtsin just sedasama öelda, mitte küll nii sõnaosavalt nagu sina, aga Äh, seda ma tahaksin öelda, et me ei lõpeta seda arutelu õigustalituse arvamusega, selle arvamuse eesmärgiks on lihtsalt äh, aidata meil seda arutelu käivitada ja Jan just ütles, et äh, kui ma viitasin siin punktile kuuskümmend kolm, siis tahaksin öelda tõesti uutele saadikutele, et see oli tõesti väga kõikehõlmav ja põhjalik töö me oleme oma mandaadi alguses, ehm, eh, tahaksin kolleegidele seletada, kuidas asjad täi-, käivad, miks nad on olulised, selle arvamusega arutelud ei lõppe, see anna-, eh, see annab meile väga hea aluse just nimelt, kuidas edasi minna, me saame nüüd siin majasiseselt arutada eh, kohtu väga olulist lahendit. Jan, ma loodan, et sa oled nõus sellega, mis ma just ütlesin. Timothy, palun ära kogu aeg sega vahele. niisiis kolleegid, aitäh selle tänase arutelu eest, kindlasti tuleme selle teema juurde tagasi, tänan õigustalitust nende arvamuse eest ja tänan neid ka selle tutvustamise eest ja aitäh ka komisjonile. kolleegid, kas on muid küsimusi? ei ole? siis sooviksin kõigile veel kord head uut aastat!